rozpoczynania obrad powinna być prowadzona dopiero w nowej kadencji. me peaksime kellaaja muutuse sisse viima juba järgmise ameti, ametiaja alguses eh, ja see puudutab siis eh, pärastlõunaseid istungeid, sellepärast et meil on kogu aeg olnud harjumuseks alustada kell kolm ja tundub, et kõik sellest johtuvadki. Będą panie, panowie posłowie do nas sellest ka väike hilinemine, aga ma usun, et küllap saadikud ka siia vähehaaval jõuavad, aga kahjuks meil ei saa väga pikalt oodata, nagu ikka meie tõlgid kabiinides palusid võimalust ette lugeda meile teadaande. tõlgid saavad nüüd seega siis ette lugeda oma teadaande täna alustame me kolmandat äh, vaidluste nädalat ning äh, tege-, ning äh, tänane koosolek leiab tõlkimist, osad tõlgid on siia sunniviisil tööle pandud. me lõpetame töö igal juhul täpselt õigel ajal. bardzo dziękujemy. To tym bardziej się musimy spieszyć. suur aitäh teile, ütleb esimees ning sellest tulenevalt peame siis võimalikult kiirelt tegema. nagu te näete ka ekraanidelt, siis on meil päevakorras arvamuste vahetus äh, põllumajanduskomisjonis Äh, äh, meie voliniku Andrikaitisega, tere tulemast siia, lugupeetud volinik, suurima heameelega tervitame teid siin. peab aga ütlema, et te olete mõneti äh, unustanud, ma ei mäletagi, millal te viimati siin käisite, võib-olla on minul mäluga probleeme, aga igal juhul suurima heameelega tervitame teid täna siin. Äh, täna käsitleme väga paljusid erinevaid teemasid. meil on kõvasti tööd vaja teha äh, loomade tervis, taimede tervis, toiduaineohutus, fütosanitaarküsimused, äh, närilised räägime loomade heaolust, transpordist. härra Tormani äh, raport on samuti arutelul, tema on ECR-ist, fraktsioonist. ka Keskkonna- ja Transpordikomisjon on oma arvamuse koostanud isegi plaanisime kokku kutsuda erikomisjoni, aga tundub, et ikkagi äh, käib see meie pädevuse alla ja me suudame tõhusamalt tööd teha just siin põllumajanduskomisjonis, tavalises raamistikus. muidugi mõista, tahame, et me kõik, et kehtiksid võimalikult kõrged äh, nõudmised loomade heaolu valdkonnas, nende transpordi valdkonnas väga oluline on, et ei transporditaks elusloomi pigem siis juba tapetud loomi. aga kindlasti saame veelgi enam teha selles valdkonnas, mis puudutab just loomade transporti. Need küsimused puudutavad samuti toiduaineahela ohutust kuid samuti on oluliseks kolmandate riikide küsimus. Te teate, et külastasime hiljuti Brasiiliat me oleme pidevalt kontaktis ka äh, Tõji Saan-, tervishoiu peadirektoraadiga. tahaksin tervitada siinkohal ka komisjoni, äh, seda peadirektoraati, mis alati osaleb meie koosolekutel, suur aitäh selle eest. aga nüüd annan sõna härra volinikule. ja seejärel kindlasti saavad küsimusi esitada ka koordinaatorid seejärel kõik saadikud. me oleme juba natukene maha jäänud oma ajakavast, seega palun, et te kõik teeksite kiirelt. palun, härra volinik. aitäh, tõepoolest suur aitäh teile, lugupeetud esimees, lugupeetud liikmed Need iga-aastased dialoogid on väga olulised selleks, et me saaksime arendada äh, rikkalikke arutelusid. Need äh, võimaldavad meil hinnata seda, milliseid edusamme me oleme olulistes küsimustes äh, saavutanud viimase kaheteist kuu jooksul kuid seda veelgi enam, need arutelud samuti näitavad, kuidas me koos tööd teeme ühiste eesmärkide nimel, milleks on tagada võimalikult kõrge tase inim-, looma ning taimetervise osas toiduaineohutust ning loomade heaolu. seega ma tahaksin kõigepealt tänada teid selle eest, et me kutsusite siia kõnelema. tahaksin puudutada mitmeid olulisi teemasid, mis on äh, väga tähtsad meie, äh, teie komisjonile, Euroopa kodanikele ning ka komisjonile aga esmalt, kuna te arutasite seda hiljuti, tahaksin juhtida teie tähelepanu sellele, et hiljuti kiitsime heaks rakendusmääruse vabatahtliku päritolu märgistuse kohta toiduainetel. selle uue äh, määruse eesmärgiks on tagada, et äh, peamise koostisosa päritolu äh, kohta käiv informatsioon ei oleks kuidagi tarbijale petev see tagab võrdsed tingimused tööstuslasele ning äh, tarbijatele hea arusaamise. nagu te teate, osad liikmesriigid on teada andnud, et neil on kohustuslikud äh, märgistused teatud äh, koostisosade puhul. mõned neist liikmesriikidest edastavad ka komisjonile raporti selle kohta, kuidas need meetmed toimivad ning seejärel saab komisjon hinnata äh, Äh, märgistuse mõju kogu meie toiduaineahelale. Euroopa Liidul on äh, ranged tõhusad äh, toiduaine ohutuse, looma- ja taimetervise õigusloome. ometigi pidevalt looma- ning taimehaigused ründavad meid. paljud teist on ka põllumehed ja te teate, et selleks, et toime tulla ning puhangute vastu võidelda, on vaja väga karmikäeliselt tegutseda. aga Äh, kui me tahame tõesti seda saavutada, siis meie tegevus peab olema koordineeritud, strateegiline ja kiire. Xylella puhul äh, karmid Euroopa meetmed äh, võeti ning neid ka kaasajastatakse pidevalt ja vastavalt viimastele arengutele selleks, et kaitsta meie territooriumi. sellest hoolimata on meil ikkagi vaja veel kiiremaid haldusmenetlusi kõikjal liikmesriikides samamoodi. Aafrika seakatku äh, püsimajänne on tõsiseks ohuseks äh, sealihasektorile kõikides liikmesriikides, mitte ainult neis, äh, mida see haigus on otseselt juba mõjutanud. sellele vastuseks on komisjon võtnud vastu meetmed piiramaks liikumist Äh, elus sigade puhul ning äh, sealihatoodete puhul ning praegu käivad samuti arutelud rahvusvahelisel tasandil selleks, et äh, rahustada meie kaubanduspartnereid. kohalikud kogukonnad ning avalik dia-, avatud dialoog sidusrühmadega on väga oluline, kui me tahame kontrollimeetmeid ladusalt ellu viia mõlemal juhul. see on eriti niimoodi just ebapopulaarsete meetmete puhul, nagu raiesätted rohkem on vaja samuti jõupingutusi äh, just ähm, äh, koos jahimeestega Aafrika seakatku puhul. hiljutised näited on meil ka Sofiast märtsis kaks tuhat kaheksateist, aga mitte ükski loomahaigus ei äh, pea kinni piiridest, seega peame me reageerima aktiivselt, see on meie vastutus komisjoni ja teie oma siin komisjonis kommunikeeruda ning sel-, selgitada, et need meetmed on ühise heaolu nimel võetud, vastasel juhul äh, võivad kaasneda meetmete mittevõtmisega tõsised tagajärjed meile kõigile. Aafrika seakatku teiste äh, haiguste kontroll on oluline, kuid samas need väljakutsed võimaldavad meil ka oma tegevust parandada, see käib ka pettuste kohta toiduainete puhul. fibronili kriis eelmisel aastal mm, äh, pani äh, proovile meie süsteemid ning kriis näitas ka seda, et me peame muutma oma süsteemid tõhusamaks ja tugevamaks milliseid muudatusi oleme me ellu viimas? me jätkame endiselt tegevuskava elluviimist, mis arendati välja pärast ministeeriumide vahelist konverentsi. komisjoni teenistused ning liikmesriigid omalt poolt tegutsevad kolmes võrgustikus haldusabi ja koostööd, kiire häiresüsteem sööda ja toiduainete puhul ning eh, toiduainete pettus ning me oleme kõik selle pakkunud kokku, pannud kokku ühte IT-vahendisse nagu kokku lepitud ning see saab valmis selle aasta lõpuks nagu planeeritud õiguslõunet vaadatakse samuti läbi selleks, et neid äh, muudatusi, nendele muudatustele kaasa aidata, seda seoses ka äh, kontrollimäärusega. me oleme arutanud seda eelnõu juba aprillist peale liikmesriikidega. ükski süsteem ei ole veatu ning me endiselt üritame seda parandada, ma olen aga veendunud selles, et äh, kogu see töö mõjutab oluliselt paremas suunas olemasolevat enne kui edasi liigun, tahaksin mainida ka seda, kuivõrd oluline roll on liikmesriikidel meie toiduainesüsteemi äh, turvaliseks muutmisel. näiteks kui me kasutame kiirehäiresüsteemi äh, toiduainete ning sööda puhul, ning äh, halduskoostööd ning toetussüsteemi, see on eelkõige just liikmesriikide vastutus, teisalt tuleb jällegi ka väga kiirelt tagada informatsioonivahetuse süsteemides liikmes, liikmete vahel liikmesriikidel on oluline roll samuti nagu no, olukorra jälgimises ning selles, kuivõrd kiiresti suudetakse erinevatele tekkinud ohtudele reageerida. nagu te näete, äh, paljustki meie edu sõltub ikkagi ühistest jõupingutustest. lugupeetud liikmed Euroopa Liidu äh, toiduaineohutusstandardid kehtivad samuti meie rahvusvahelistele partneritele, kes soovivad eksportida toiduaineid Euroopa Liitu. ma tahaksin kasutada seda võimalust ja kinnitada teile, et komisjon võtab kõik vajalikud meetmed selleks, et kaitsta Euroopa Liidu kodanike tervist ning mm, seda kindlasti ka Brasiilia liha puhul kui lihapettuse mm, lood Brasiilias mm, päevavalgele tulid, siis komisjon nõudis koheselt Brasiilialt seda, et kehtestataks karmid meetmed tagamaks mm, nende toodete ohutus, mis Euroopa Liitu sisse tuuakse. samas impordikontroll meie piiridel äh, leidis äh, tugevdamist. Digisante äh, audititeenistused on juba läbi viinud kaks auditit Brasiilias eelmise aasta lõpus peale ning praegu viiakse läbi era-, eraldi auditit veterinaarravimite äh, äh, kohta Brasiilia ähm, loomset päritolu äh, toiduainetes, nende jääkainete kohta. kaheksandal mail me keelustasime kahekümne Brasiilia ettevõtte ekspordi Euroopa Liitu. ma isiklikult olen korduvalt Brasiilia põllumajandusministrile korrutanud seda, kuivõrd tähtis on tagada Euroopa Liitu eksporditavate toiduainete ohutus. komisjon on valmis võtma lisameetmeid, kui E, vaja. samamoodi, mis puudutab e, läbi vaadatud Euroopa Liidu Mehhiko e, üldist kokkulepet, siis selles on ka kõikehõlmav peatükk, mis on just pühendatud fütosanitaarmeetmetele. komisjon hindab Mehhiko süsteemi vägagi tähelepanelikult, tagamaks, et ainult see loomaliha, mis vastab meie nõuetele, eksporditakse ka Euroopa Liitu. seeläbi tagame, et looma, loomatood-, et ainult sellised tooted jõuavad meil, mida ei ole kunagi töödeldud hormonaalsete kasvu ähm, äh, tugevdajatega kuna me räägime juba kaubandusest, siis tahaksin teile kinnitada, et komisjon teeb kõike selleks, et äh, tagada paremat juurdepääsu äh, Euro Hiina turule Euroopa tootjatele. me lähtume regionaalsuse põhimõttest, et see on meie jaoks väga oluline. Äh, volinikud Hogan ja Malmström üritavad veenda Hiinat selleks, et Hiina peaks arvestama kõikide rahvusvaheliste standarditena no, loomatervise ülemaailmse organisatsiooni liikmena. ma kohtusin ka Hiina ministriga kahekümne seitsmendal mm, mail selleks, et küsimust arutada. volinik Hogani hiljuti äh, osales ka missiooni Hiinas ning nõudis Euroopa Liidu äh, loomalihale juurdepääsu Hiina turule. samuti asepresident Kadanen äh, osaleb kõrgel mm, tasemel majanduskohtumisel Hiinas järgmisel nädalal samuti plaanin äh, mina külastada veel Hiinat äh, ning veenda erinevaid ministeeriume selles, et meie süsteem on hästi toimiv. nüüd tahaksin piirdu-, äh, peatuda lühidalt Euroopa Liidu loomade heaolu strateegial. pean ütlema, et kõik kaksteist meedet on ellu viidud, kolm neist puudutavad Euroopa Liidu õigusloome tugevdamist. soovitus äh, sigade heaolu kohta kiideti heaks kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal, mm, suunised äh, loomade transpordi kohta mm, kaks tuhat seitseteist ning uuring heade tavade kohta mm, ning tapmisaja kohta lõpetati kaks tuhat seitseteist lisaks sellele komisjon on heaks kiitnud kuus raportit, üks neist puudutab Euroopa Liidu äh, äh, loomade heaolu vallas võetavate meetmete mõju rahvusvahelisel tasandil. see näitab, et meie jaoks on see eelmiselt, endiselt äärmiselt oluline teema. see on oluline samuti selleks, et tagada kõrged äh, heaolustandardid kõikjal ning ka turuväärtus me oleme keskendunud äh, viies raportis erinevatele tehnilistele teemadele nagu ähm, äh, äh, kariloomade tapmine. samuti tasub mainida siinkohal seda, et loodi kaks tuhat seitseteist loomade heaolu platvorm. selle aasta märtsis komisjon nimetas esimese Euroopa Liidu referentskeskuse loomade heaolu küsimustes äh, ametisse. nüüd ma tahaksin peatuda ühel äärmiselt olulisel teemal meie kõigi jaoks. nagu te teate, Euroopa Komisjon töötab välja ähm, tegevuskana, äh, kava antimikroobse äh, vastupanu kohta ja seda juba tehti eelmisel suvel. hiljuti avaldati samuti eduaruanne komisjoni veebilehel ning seda päeva kajastatakse regulaarselt ma ootan ka Euroopa Parlamendi algatusraportit selle tegevuskava kohta antimikroobse vastupanu vastu võitlemine on meie ühine pingutus ning parlament mängib siin olulist rolli. ma olen, tunnen heameelt ka selle üle, et käivad läbirääkimised äh, ravimsööda ning äh, veterinaarravimite äh, kasutamise kohta. ja sellel nädalal mõlemad määrused on väga olulised selleks, et ähm, hallata äh, rahva tervist ning äh, loomade tervist. tahaksin siinkohal tänada proua raportööri suurepärase töö eest. suur aitäh teile! lugupeetud liikmed, Euroopa äh, toiduainete ohutuse süsteem on rajatud meie ühistele seadustele, samas ükski süsteem ei ole veatu, me ei tohi loorberitele puhka jääma, vaid me peame ikka ja alati üritama kogu süsteemi parandada ning õppust võtma mm, juhtunust. aprillis komisjon kiitis heaks äh, ettepaneku läbipaistvuse ning kestlikkuse kohta Euroopa Liidus äh, toiduaineahela mm, riskihinnangute valdkonnas. ning see oligi meie eesmärgiks eesmärgiks ei ole see, et meil oleks riskihinnangusüsteem, aga pigem see, et me sihtmärgistatult vaataksime läbi selle valdkonna seadusandluse, selleks et äh, kogu süsteemi läbipaistvust ning kestlikkust parandada. ma olen samuti äh, Agrifish nõukogus ning ENVI komisjonis Euroopa Parlamendis äh, liikmesriikidega seda küsimust arutanud. ma tahaksin toonitada, et samuti konsultatsioonid viidi läbi ning avalik konsultatsioon ja küsimustik äh, kestsid äh, kaheksa nädalat. eesmärgiks on siin tagada see, et teadlastel ning kodanikel oleks juurdepääs kõige olulisemale informatsioonile EFSA poolt ja seda juba varases staadiumis. teiseks, seeläbi me saaksime parandada teaduslike uuringute kvaliteeti ning tõsiseltvõetavust, kui me kasutame neid riskihinnatust. kolmandaks, selle ettepanekuga tahame me äh, äh, suurendada liikmesriikide osalust EFSA juhtimisstruktuurides ning äh, teaduslikes paneelides ning parandada sellega EFSA sõltumatust. see mm, tugevdab pikaajaliselt teaduslikku suutlikkust EFSA-st ning lõpetuseks seeläbi me tahame parandada kommunikatsiooni komisjoni ja EFSA liikmesriikide sidusrühmade ning avalikkuse vahel me tahame mm, heaks kiita selle ettepanekul mm, läbi õigusloomelise menetluse kevadel kaks tuhat üheksateist. Euroopa Parlamendi ning teie komisjoni toetus on esmatähtsad, kui me tahame tõesti seda eesmärki saavutada. lugupeetud esimees, lugupeetud liikmed, ma tahaksin tänada teid äh, tänase arutelu eest ning äh, loodetavasti nüüd hakkab pihta äh, viljakas ning kaugele vaatav arutelu ning arvamuste vahetus neis olulistes küsimustes, aitäh! Dziękujemy panu komisarzowi. Dziękujemy panu komisarzowi. Zgodnie. suur tänu, volinikule ettekande eest. kõigepealt saavad sõna koordinaatorid, palun. on Dess. härra Dess esimesena. suur tänu, esimees suur tänu volinikule selle eest, et et äh, andsite meile ülevaate ning ma tean, et volinikuna äh, olete te oma valdkonnas teinud suurepärast tööd ning ma soovin teid selle eest ka tänada, äh, sest ma jälgin teie tegevust väga hoolikalt ning mis mind teie puhul rõõmustab, on see, et te tõepoolest püüate arvestada põllumajanduse huvidega ning Äh, seda kogu oma tegevuse vältel. Te viitasite resistentsuse probleemile, äh, see on väga oluline probleem Saksamaa jaoks, meil on äh, võimalik kaitsta ettevõtjate huve, kui kasutada sobivaid meetmeid ning ka antibiootikumide tarbimine loomakasvatuses on vähenenud viimaste aastate jooksul üheksasaja tonni võrra ning seda tänu asjakohastele meetmetele. mida ma sooviksin paluda, oleks see, et ka inimeste tervishoius pöörataks nendele küsimustele rohkem tähelepanu, sest antibiootikume kasutatakse loomakasvatuses ning seda jälgitakse väga hoolikalt, kuid no, inimeste tervishoius sellele tähelepanu ei pöörata piisaval määral. antibiootikume kasutatakse äh, kontrollimatult, põllumajandust kontrollitakse hoolikalt, nõutakse, et me vähendaksime antibiootikumide kasva-, kasutamist, samas äh, inimeste tervishoius nende tarvitamine laieneb ja mm, ma äh, toetan täielikult teie ettevõtmisi. oktoobris äh, Strasbourgis parlament juba otsustas, äh, et antibiootikume lubatakse kasutada ainult siis, kui nad vastavad äh, kõikidele standarditele, ka sotsiaalsetele standarditele. see otsus leidis enamuse toetust, väga suure enamuse toetust ning sellele otsusele saate ka toetuda no, veel lahtistes küsimustes oluline on see eelkõige impordi küsi-, teemadel, kui meil on vaja kaitsta oma ettevõtjaid ning meil on vaja, et tegelikkuses ka tõepoolest arvestataks vastu võetud normidega. Euh, jah, aitäh väga kena, et härra volinik siin osaleb, aga tegelikult me töötame väga palju koos, me teame, millega on tegemist. tahaksin kõigepealt tänada teid selle eest, et rääkisite, kuivõrd olulised need teemad on. me näeme seda ka läbi nende ettepanekute, mis on tehtud, ka toiduainete valdkonnas. Need ettepanekud on väga huvitavad kalanduskomisjonis leidis aset eile ka väga tõsine äh, arvamuste vahetus. Äh, ka pestitsiidide üle, äh, seal toimus tõsine arutelu, aga üldiselt pean ütlema, et meie töö jaoks on äärmiselt, äärmiselt oluline just nimelt see toiduaineohutuse küsimus. see viib jällegi põllumajanduse teemad meie ühiskondlike arutelude kesk-, keskmesse. Äh, inimtervis, äh, põllumajandus, äh, toiduained, see on väga oluline, väga oluline, et me tuleme tagasi selle juurde ning see seab meile ka teatud kohustused, me peame väga kindlameelselt edasi liikuma. sellepärast, et tagajärjed on tagasipöörda-, pöördumatud nii meie tervisele kui ka keskkonnale tegemist on tõsiste muutustega, mis ühiskonnas praegu te-, mm, aset leiavad ja ma ei usu, et meie saame sellest kuidagi kõrvale jääda. mul on ka paar küsimust läbipaistvuse kohta, sest see on üheks oluliseks teemaks selles ettepanekus mil määral siis teie ettepanekud tegelikult võimaldavad parandada läbipaistvust äh, teaduslike uuringute puhul, mis alusel viiakse läbi riskianalüüse. teiseks, avalikkuse juurdepääs kõikidele andmetele. Te juba ütlesite seda. kas siis on veel konfidentsiaalset infot? Eh, mis see info on? ja millist kontrolli komisjon plaanib läbi viia, et tagada, et laboratooriumid ja uuringud vastaksid üle-euroopalistele normidele? ja lõpetuseks. kuidas komisjon plaanib parandada EFSA juhtimist? Te räägite lisavahenditest, see on väga kena muidugi. aga kuidas te plaanite ikkagi seda parandada? ja viimaseks kommunikatsioon, kuidas te plaanite parandada kommunikatsiooniriskide osas? Kosso McIntyre. proua McIntyre, suur tänu, lugupeetud esimees, suur tänu, volinik, selle ettekande eest. Te rääkisite tänases ettekandes sellest, kui oluline on pakkuda turvalist toitu Euroopa kodanikele ning rääkisite sellest, kuidas kanda hoolt selle eest, et ei kasutata kasvu soodustavaid hormoone ka importlihas. rääkisite ka Euroopa Liidu loomade heaolu strateegiast. minu esimene küsimus teile, kuidas teie kavatsete rakendada loomade heaolu standardeid Euroopa Liitu sisse toodavasse, toodava liha puhul? meie tahaksime, et loomade heaelu standardid kehtiksid Euroopa Liidus ja tundub ainult õiglane, et äh, liha, mille me Euroopa Liitu sisse toome, vastab samadele standarditele. minu teine küsimus tegelikult ammutas inspiratsiooni härra Tessi kommentaarist, mis puudutab antimikroopset resistentsust ning seda, et me peame midagi selles küsimuses ette võtma. kas te olete rääkinud äh, komisjoni äh, käitumusliku äh, ekspertrühmaga. Nemad äh, tegelevad sellega, kuidas inimesi ilma õigusloometa mõjutada mingisuguseid otsuseid langetama. Ühendkuningriik oli üheks eestvedajaks selles valdkonnas ja antibiootikumide retseptide väljakirjutamine NACHi nõndanimetatud natsi ja sellise lähenemisviisi kaudu on äh, retseptide arv vähenenud kahe miljoni retsepti võrra aastas. kas te olete komisjonis selle üksusega tuttav ning kas te võib-olla võiks seda ära kasutada? härra esimees, äh, äh, palju tänu Äh, härra volinik, eile kalanduskomisjonis meil oli juba võimalus teiega äh, arutleda äh, ning ma olen selle üle väga rõõmus, me rääkisime üldisest toiduohutusest ning mul on väga hea meel, et siin räägitakse läbipaistvuse suurenemisest, suhtlemise kommunikatsiooni parandamisest, me oleme palju saavutanud ning ja Mm, Aafrika seakatk on loomulikult põhjustanud väga palju muret meie põllumajandustootjatele. Eh, ma loodan, et meie plaanid tõepoolest eh, ka teostuvad nii, nagu nad kavandatud on eh, ning no, eeskirjades ka tõesti kinni peetakse. loomatervis küsimused, loomade heaolu küsimused on samuti teema, millega me oleme juba pikemalt tegelenud siin on tegemist väga äh, keerukate äh, andmetega, e, eriti mis puudutab vaasikate transporti. ma olen endiselt äh, samal seisukohal, olen ka teie poole pöördunud, et loomade transport tapamajadesse väljapoole Euroopat ei saa lubada, sest et me ei saa tagada nende heaolu väljaspool Euroopa Liidu piire, me peaksime transportima liha, kuid mitte elusloomi ning ma tean Uus-Meremaa näitel, et seal on vastu võetud väga karm loomade heaolualane seadus ning seal on keelatud ka loomade hukkamine ilma tuimestuseta ning ma leian, et see on väga õige tee, see peab olema ka meie eesmärgiks ning mis puudutab antimikroopset resistentsust, siis teie plaan on väga hea, ka selle juurde kuuluvad dokumendid, ma soovin teile ainult loomade osas eh, seda, et siin tehtaks vahet mm, tööstuslikult toodetavate loomade ja koduloomade vahel. Eh, samas on vaja, et ka koduloomade antibiootikumide kasutamine oleks registreeritud, aitäh. Flanagan. Uh, thank you very much. suur tänu kuulasin teie sõnavõttu, olen kuulnud teie sõnavõtte korduvalt ning äh, te püüate meile kinnitada, et kõik on korras, äh, ka Brasiiliast saabuva toodete osas iseäranis. Äh, aga, aga ma arvan, et ei suuda kedagi siin veenda. Te tulete ikka ja jälle, kordate sedasama juttu, seda, kus on sajaprotsendilised füüsilised kontrollid, kakskümmend protsenti mikrobioloogilisi kontrolle ja nii edasi aga meil esitati siin raport ja tõenäoliselt olete selle raportiga tuttavad, olete selle lugenud. ja selle raporti puhul selgus, et äh, pärast Brasiilia kükskäiku, et samad standardid ei ole äh, Brasiilias tagatud, ka tapamajades ei olnud kontrolli kõikide loomade kohta, ainult partiide kohta ja part-, ja selliste petriide puhul ei saa tegelikult äh, kindlaks määrata, millisest farmist loom on pärit. mis mõtet on siis, kui jälgitavusel kui sellisel, algusest peale jälgitavusel Euroopa Liidus? nii et iga loom peab täpsemalt rääkima, millist, äh, millist värvi aluspükse nad kandsid siis, kui nad selle looma ostsid. kõiki üksikasju nõutakse kõike tahetakse teada ja samal ajal inimesed äh, mujal ei pea samadest standarditest kinni pidama, te olete seda varem juba kuulnud ja te, see hakkab teile ilmselt tüütuks muutuma, seda öeldakse teile ikka ja jälle, aga tõsi see on sellegipoolest mis mõtet on standarditel Euroopa Liidus, kui me samal ajal veame sisse liha, kus, äh, kohast, kus standardid ei ole mitte ligilähedasedki meie oma, omadele. ja mis puudutab inimeste heaolu, kas te kavatsete käia Brasiilias ja jälitada loomi ja vaadata, kas neid koheldakse hästi või mitte või kavatse neile, kavatsete neile kiipkaardid külge panna või, või kaamerad külge panna, kuidas te kavatsete tagada seda, et standardid on samad? Teil ei ole selleks mingisugust võimalust ning äh, ärge katsugegi siin pead liiva alla peita, meie kordame seda teile ikka ja jälle. Kalle Haus-, Hausling. ja, ja mina alustan samuti äh, Brasiiliast, me käisime seal oma komisjoniga koha peal ja, ning me tõesti nägime, et äh, Brasiilia standardid on meie omadest palju äh, lahjemad, kuid sellegipoolest komisjon liigub edasi samas suunas ning kõik see, mida meie oleme saav-, saavutanud, see ei ole komisjoni jaoks oluline ning ma sooviksin komisjonilt selgitust. meie standardid on oluliselt kõrgemad, rääkimata sellest, et niisugused riigid nagu Brasiilia, me oleme väga pikalt rääkinud siin glüfosaat, glüfosaatidest, kuid glüfosaatide kasutamine Brasiilias on kümme korda suurem kui siin ning ka siin võib rääkida erinevate mõõdupuudega lähenemisest. üks asi, mis mind veel üllatas Brasiilia puhul Äh, kevadel keelati meil äh, kolm äh, ravimit ning nüüd me kuuleme, et osades riikides soovitakse erandit sellest ning bionikotiniide hakatakse jälle kasutama, kuidas see siis nüüd oma, kuidas see siis kokku läheb, ühelt poolt me keelame, teiselt poolt me lubame kohe erandeid siin peaks komisjon olema järjekindel ning ütlema, et kui mingisugused vahendid on keelatud, eh, siis eh, tõepoolest, kui teie tootmiseks on neid vaja, siis tuleb sellisest tootmisest loobuda. ning eh, samas on komisjon ikkagi teinud suure sammu edasi, kuid väga palju sõltub ikkagi üksikasjadest millistel puhkudel saavad firmad ütelda, et äh, neil on tegemist siin ärisaladustega ning äh, nad ei avalda oma andmeid, äh, kuidas on võimalik kontrollida, kas nõuetest peetakse kinni, meil on vaja ikkagi sõltumatuid eksperte ning vastavaid meetmeid ning liikmesriikides ei ole piisavalt sõltumatuid eksperte ning eh, mis puudutab veterinaarravimite määrust, eh, siis eh, see leidis suurt toetust, kuid me peame rääkima mitte ainult tonnidest, mida kasutatakse, vaid me peame rääkima ka sellest, kuidas neid ravimeid kasutatakse ning me peame vaatama ka seda, nõustun siin eelkõnelejaga, et tuleb jälgida ka no antibiootikumide kasutamist inimeste tervishoius, aitäh! kolleeg Ännu suur tänu, lugupeetud volinik. Äh, mina olen tegelikult linnupidaja ja mõlemad teemad on seotud linnud lindudega, aga, aga te sellest ei rääkinud väga palju. üks kõigepealt antimikroopaagne resistentsus on tegelikult minu arvates põllumajanduse, tänase põllumajanduse üks suurimaid probleeme, me peame peatama äh, ravimite kasutamise nii, et äh, inimorganismid ei muutuks resistentseks. ja meil oleks vaja toetusi bio öö, öö, kaitsetööstusele, aga selleks on vaja taristut ja taristu on kallis. ka komisjon võiks mõelda öö, uuenduslikult on äh, meil, me võime näiteks ammutada inspiratsioone metslindudest, kus on geneetiliselt resistentsus, kus on geneetiliselt kaitse välja arenenud, me võime need geenid kodulindudele üle kanda geenitehnoloogia kaudu. mina ei taha and-, kui, kui põllumehed otsustavad, et nad ei äh, anna Äh, selliseid ravimeid oma lindudele, siis peab olema mingisugune turvavõrk, kuidas äh, tagada seda, et põllumehel on abi olemas, kui tõesti haigus tuleb ja tuleb linnugripp. ja äh, mõningad haigused võivad lausa ohtlikud olla inimesele ja see on äärmiselt tõsine probleem. ja jällegi linnugripi puhul mõned metslinnud tulevad linnugripiga toime, me peaksime analüüsima neid geene, mille abil saab meie linde kaitsta lindude heaolu eest võitlejad tahavad, et linnud oleksid väljas, aga väljas elavad linnud on üha rohkem, saavad kergemini linnugripi. nii et me peaksime kuidagi kandma hoolt selle eest, et linnud jäävad välja õue, aga noh, samas on kaitstud metslindude eest. ma olen päris palju seda koha pealt vaadanud ja minu arvates nelikümmend prot-, praegu nelikümmend protsenti ühise põllumajanduspoliitika vahenditest läheb äh, kliimapoliitikale, aga tegelikult peaks see suunatama sellistele meetmetele, millest rääkisin mina. aitäh! suur tänu! ja nüüd äh, saab sõna volinik, et vastata kolleegide esitatud küsimustele, kommentaaridele. seejärel saavad sõna tavaliikmed meie komisjonist. palun, härra volinik! suur tänu! ühine põllumajanduspoliitika, nelikümmend protsenti läheb kliima meetmeteks, sellele vastaksin kergelt, tegelikult Euroopa Parlamenti ning nõukogu otsustavad osakaalu üle, nii et, et tere tulemast reaalsusesse. aga see protsess ei ole teab mis kerge, igasugune lihtsustamine tekitab väga palju probleeme, kallid kolleegid. nii et tegutsegem selgelt, tegutsegem järjepidevalt ja nüüd ma alustan vastamist küsimustele järjekorras. härra Tess kõigepealt mainisite siin häid näiteid selle kohta, kuidas äh, Saksamaa on vähendanud antibiootikumide kasutamise määra ja väga paljudes liikmesriikides on tehtud sedasama. see on hea näide sellest, et meie meetmed, meie varasemad plaanid, meie varasema tegevuskava algatused olid tugevaks tööriistaks, mis aitaksid meil aitasid meil antibiootikumide kasutamist vähendada. aga nüüd on meil palju uusi vahendeid, mille abil sedasama teha. nüüd on meil uued veterinaar, uus veterinaarravimite ja ravimsööda määrused, millega viimaste päevade jooksul ühele poole jõuti. mainisite ka inimtervist ja inimeste vigu. nagu te teate, võtsime vastu ka suunised selle kohta, kuidas peaks antibiootikume kasutama inimeste puhul. seda tehti eelmisel aastal. samuti meil on vaja kiireid diagnostilisi teste. meie perearstid peavad saama kiirdiagnoosi vahendid selleks, et otsustada, kas tegemist on viirusega või bakteriga. ja väga palju vahendeid on sellesse suunatud. mõned arendajad tutvustasid nüüd uusi kiirdiagnoosi vahendeid, mis võimaldavad meil ka meie arstidel tõhusamalt diagnoose kindlaks teha. kõige kergem muidugi on vaktsineerida. tegime omalt poolt nõukogul soovitused selle kohta, kuidas vaktsineerimisvõimekust suurendada. iseäranis äh, hooajagripiga seoses see on üks suurepärane näide vaktsineerimisest kui meil on vaktsiinid, siis vaktsiinid võivad aidata meil haiguste ja haigete arvu vähendada ja mõnedel inimestel tuleb pärast grippi põletik ja siis kasutatakse antibiootikume ja nii edasi ja nii edasi. me peame kasutama äh, aktiivselt ka tõhusaid vaktsineerimisvõimalusi meil on vaja ka rangeid näitajaid äh, haiglate kont-, kontrolli ja seda, et antibiootikume kasutatakse ainult siis, kui selleks on välja kirjutatud retsept. meil on väga palju näiteid selle kohta, et ka inimesed kasutavad liiga palju antibiootikume. me peame sellega igapäevaselt tegelema ja veel me soovime, et liikmesriigid koostaksid oma tegevuskavad, riiklikud tegevuskavad, eh, kus me vaatame, kas on võimalik neid ühetada, ühitada Euroopa tegevuskavaga, kas on võimalik ühiseid eh, rohkem kokkusobivaid eh, algatusi teha selles valdkonnas. aga läbipaistvus äh, toidu reguleerimisega seoses um,, uuringute võimu kasutamise võimalus. ja võimalus uuringuid avalikustada ja juhtimine on oluline teema oluline on tugevdada meie teadusbaasi ning äh, mõelda selle peale, kuidas äh, peaks toimuma laboratooriumite kontroll. mainisite seda üldpilti, põllumajandus, toit, inimtervis ja nii edasi. asju peab nägema tervikpildina, tõesti tõsi, meie oleme teinud oma ettepaneku ühise põllumajanduspoliitika kohta ja tahame tervislikku toitu. loomulikult oleks tore kui liikmesriikidel oleks oma toitumispoliitiline tegevus paigas, kui me vaatame oma lapsi, oma noori, siis on selge, et meil on vaja toitumisalaseid poliitilisi kavasid. ning loomulikult tuleks sellele teemale rohkem tähelepanu juhtida, tervislik soit käe taskukohase hinnaga on tähtis see on teema, millega tuleks tegeleda ning liikmesriigid peavad nüüd vaatama, kuidas on võimalik siis seda teha. ja läbipaistvus. komisjon on teinud ettepaneku, et kõik uuringud esitakse EFSA-l, mis EFSA-le ehitatakse äh,, muudetakse avalikuks ennetavalt ja automaatselt juba protsessi väga varases faasis konfidentsiaalset infot kaitstakse, kui see on põhjendatud, seda te teate isegi. aga nüüd on meil selleks siis õigusraamistik paigas. autoriõiguste kaitse ja mõningad täiendavad nõuded, mis on, tuginevad sektori õigusaktidest. meil on positiivsete kriteeriumite nimekiri millest lähtuvalt on kergem nüüd paika panna selgemad kriteeriumid ja EFSA-l on õigus hinnata kõiki dokumente ja kontrollida olukorda. kui midagi ei ole päris kriteeriumite kohane, siis tuleb see kõik avaldada kohe ja muuta avatuks uuringud peavad olema avalikud ning kergesti kättesaadavad elektroonilisel kujul. loomulikult äh, isikute äh, andmed äh, on kaitstud ning autoriõigusi tuleks ka selgemini kirjeldada sektorialastes õigusaktides. oleme teinud muudatusettepanekuid kaheksale sektori õigusaktile ning loomulikult see hõlmab kogu põllumajandustoidu ahelat, see ei ole ainult küsimus, mis on seotud pestitsiididega, me räägime kõigist siiski. ükskõik, kas tegemist on äh, pestitsiidide tootja või toidulisandite tootjaga ja loomulikult juurdepääs teabele meil on juurdepääs äh, toorteabele, välja arvatud siis, kui konfidentsiaalsus on põhjendatud. ja igasugune äh, ja ikkagi tuleb lähtuda nendest teadmitest, teadmistest igasuguste otsustusprotsi puhul ja nüüd juhtimisest rääkides loomulikult oleme juhtimist parandanud, nüüd on võimalik äh, Äh, ka liikmesriikide esindajaid ja vabaühenduste esindajaid, äh, tööstuse esindajaid ning Euroopa Parlamendi esindajaid kaasata otsustusprotsessi, aga need esindajad peavad äh, olema kogemustega hindamise vallas, mitte riskihaldajad. ja loomulikult kehtivad äh, huvide konflikti puudutavad nõuded ja nii edasi. teeme ettepaneku uute meetmete kohta avaliku erasektori konflikti puhul ja loomulikult uute finantsraamistikku tuleb sisse tuua täielik finantstoetus kuuskümmend kaks koma viis miljonit eurot äh, igal aastal on suunatud EFSA-le ja loomulikult nüüd kaasõigusloojad otsustavad, kas te olete valmis seda toetama. aga, ja nõukogu ja parlament siis peavad otsustama selle üle. ning äh, EFSA finantsvõimekus suureneb sellega, samuti võimalus täiendavalt inimesi tööle võtta ja ma tahan, meil on vaja veel palgata teadlasi. mitte ainult liikmesriikide esindajate hulgas, vaid ka väljastpoolt ja proua McIntyre küsimus loomade heaolu standardite rakendamise kohta väljaspool Euroopa Liitu kolmandates riikides kõigepealt lubage mul selgelt öelda, äh, et Euroopa Liidu tegevuse seetõttu äh, on äh, loomade heaolu vallas ja loomade tervishoiu valdkonnas on ülemaailmselt loomade heaolu standardid tõusnud. nagu te teate, süsinikdioksiidi heitmete vähendamine toob kaasa selleks võimalusi ja see on toonud kaasa uue arenguetapi. meil ei olnud seda raske saavutada, aga meil see õnnestus. teiseks, kahepoolsed kokkulepped. praegu pakume päris palju abi Lähis-Ida riikidele, õpetame nende riikide ametnikele seda, kuidas loomade heaolu standardite üle seiret teostada ja meil on oma toetavad programmid nende riikide jaoks peamiselt elusloomade, peamine elusloomade transport äh, liigub just nimelt Lähis-Ida riikide suunal ning me peaksime kindlasti parandama loomade heaolu standardeid seal piirkonnas. loomulikult äh, meil on kahepoolsed kaubanduskokkulepped äh, ja sinna tõime sisse nüüd ka uue peatüki, loomade heaolu peatüki. härra Häusling mainis siin Mercosuri Mercosur on suurepärane näide sellest, nemad olid nõus sellega, et mikroobide vastase resistentsuse teema ning loomade heaolu teema võetakse kokkuleppesse sisse. tegemist on eeskirjade põhise kokkuleppega. kaubandus on alati kahepoolne, mitte ühepoolne. ma ei ole valmis leppima sellega, et keegi ütleb, et me peaksime täielikult leppima äh, kehtestama keelu ja ainult Euroopa Liidul lasta eksportida. nii ei saa. me peame oma standardeid parandama, viime läbi koolitusi turvalise toidu teemal ning teemegi seda igal aastal. saadame oma eksperte erinevatesse koostööprojektidesse, et neid riike aidata, aidata ka loomade heaolu standardeid edasi arendada. ning ma paluksin teil äh, saata meie sõnumit edasi, levitada seda sõnumit meie ühiskonnale, oma töötajatele, oma põllumeestele, seda sõnumit, et me teeme päris palju ära kahepoolsete suhete kaudu kolmandate riikidega. meie komisjon ei jäta võimalusi kasutamata, väga raske on vaadata minu peale, kui, ja mõelda, et tegemist on äh, nii-öelda kurja juurega, aga ei ole nii, me kõik peame vastutust kandma. tegemist on äh, keerulise teemaga, kui me räägime loomade heaolust proua McIntyre mainis ka antimikroopset äh, resistentsust ja Ühendkuningriigi äh, saavutusi. jah, Ühendkuningriik on saavutanud päris palju ja on ka teisi riike, kes on seda teinud. see on tore, nüüd meil on äh, võrgustik Üks Tervis. ja seal osalevad kõikide liikmesriikide esindajad. ja seal räägime väga palju sellest, kuidas häid tavasid meie kõigi vahel levitada. ja väga oluline on öelda, et tegemist on üsna eduka algatusega. proua Müller küsis Aafrika seakatku kohta, loomade heaolu kohta ja elusloomade transpordi kohta. Aafrika seakatk. nagu te teate, tegemist on äh, üsnagi vastupidava haigusega mis äh, on tõsine probleem Euroopa Liidus. Läti, Leedu, Eesti, Poola, Tšehhi Vabariik, Ungari, Rumeenia on riigid, kus on tuvastatud äh, seakatku juhtumeid äh, nii seakasvatajate ettevõtetes kui ka metssigade puhul või siis ainult metssigade puhul, nagu Tšehhi Vabariigis. meil on palju meetmeid, mis on kõik paigas, aga äh, inimtegur on kõige olulisem probleem antud hetkel. peasüüdlaseks ei ole siin ainult metssead inimtegur mängib oma rolli ja väga raske on saavutada konkreetseid tulemusi, iga poole aasta järel tuleb kokku kõrgetasemeline ministrite kohtumine, saadame kohale äh, meeskonnad äh, liikmesriikide aitamiseks igal aastal, me uuendame oma loomade heaolu standardit ja uurime, kuidas me saame vähendada seda et äh, Euroopa metssigade populatsioon kasvaks, milliseid meetodeid tuleks kasutada, mitte ainult jahipidamist, vaid võib-olla mingisuguseid muid meetodeid ka. nüüd ootame EFSA nõuandeid selles küsimuses. ning äh, muidugi kasutame rangeid meetmeid ka bio äh, turvalisuse valdkonnas, biokaitse valdkonnas selleks, et äh, selle väga ohtliku haiguse levikut peatada. loomulikult teeme palju koostööd naabritega Ukraina, Moldova, Valgevene ja Venemaaga. seal on olukord veel hullem. peaksime mõistma, et kui meil ei ole mingisugust võimalust meie ühistrateegiat ühtlustada, siis on väga raske selle haiguse levikut peatada. me tegutseme selles vallas väga aktiivselt ja lähen pea Valgevenesse, et rääkida nendest teemadest. ja siis elusloomade transport mõned soovivad, et me lõpetaksime elusloomade ekspordi kolmandatesse riikidesse. kahjuks, paraku see on võimatu. ma väga vabandan, aga nii see on. meil ei ole selleks õiguslikke vahendeid ega ka majanduslikku põhjendust. parem on pidada oma standarditest kinni ning nõuda, et kõik teised teeksid sedasama, et toodaks sisse ranged kontrollid transpordi üle. nagu te teate, suveaeg on väga raske, suveajal väga palju, eksporditakse väga palju elusloomi ning me palume kõikidel liikmesriikidel teha koostööd, et vaadata, kuidas koos ettevõtjatega korraldada seda eksporti, et ei tekiks probleeme taristu kitsaskohtades, näiteks äh, kapitan Andreeva kontrollipunktis Bulgaarias. väga raske on, kui kõik äh, liikmesriigid ei ole valmis kandma oma vastutust äh, ning käituma vastutustundlikult. ja siis mul on väga hea meel Euroopa Kohtu otsuse üle nüüd on kõik väga selge pärast seda, kui Euroopa Kohus oma otsuse langetas. ja siis saame vaadata, et kuidas me saame liikmesriikidelt nõuda seda, et äh, et Euroopa Kohtu otsust loomade tapmise kohta jõustada, juhul kui neid loomi kasutatakse usulistel põhjustel aga meil on äh, pidev läbi, pidevad läbirääkimised äh, liikmesriikidega loomade transpordiga seotud küsimustes, saadan väga palju kirju ministritele palvega kontrollimeetmeid parandada. ning nagu te teate, esitame ka aruandeid, nõuandeid, äh, uuringuid ja tegemist on delikaatse teemaga, meie anname endast parima ning kasutame ka loomade heaolu platvormi selleks, et nendest teemadest rääkida. ja siis äh, küsiti ka Brasiilia kohta. Euroopa Liidu import annab meile suure kaitse terviseriski vastu. kaheksanda mai hiljutine otsus äh, panna musta nimekirja kakskümmend Brasiilia ettevõtet on suurepärane näide sellest, et Euroopa Komisjon on valmis võtma meetmeid selleks, et Euroopa tarbijaid kaitsta. me võtame rangeid meetmeid Brasiilia impordi suhtes, suurendame kontrolle ning äh, me ei soovi, et mitte mingisuguseid uusi äh, ettevõtteid või piirkondi kaasatakse ekspordi nimekirja ja hiljuti toimus meil ka audit ning mingi meie audit on siis aluseks komisjoni äh, igasugusele õiguslikule alusele, äh, igasuguslikule õiguslikele algatustele ja ka samas me peame täitma ka oma rahvusvahelisi kohustusi ning äh, meil on põhjendatud õigus kasutada rangeid meetmeid Brasiilia liha suhtes, suhtes ja loomulikult me parandame pidevalt oma koostöö kaudu brasiillaste suutlikkust läbipaistvaid kontrolle ja tõhusaid kontrolle läbi viia ka Brasiilias. härra Häusli tõstatas küsimuse pestitsiidide, glüfosaadi ja nii edasi kohta. Brasiilias kasutatakse rohkem glüfosaati kui Euroopa Liidus, Äh, aga samas, kui me räägime hindamisest, kui me räägime toimeainetest, aktiivsetest ainetest ja nende vähitekitavast mõjust, siis see on üks asi. aga kui me räägime pestitsiidide kestlikust kasutamisest, siis tegelikult on liikmesriigi üle, liikmesriigi otsustada, milliseid meetmeid rakendada selleks, et pestitsiide ei kasutataks liiaselt me ei taha lõpetada igasuguseid läbirääkimisi Mercosuri riikidega eeskirjade põhiste kaubanduslepete üle. aga nagu te teate, loomulikult alati on väga raske selliseid meetmeid Euroopa Liitu tuua. meil on väga palju probleeme Euroopa Liidus pestitsiididega. nüüd oleme teinud ettepaneku keelustada neli toksilist, inimesele toksilist pestitsiidi, aga liikmesriigid otsustasid mitte hääletada selle poolt ja meil ei ole praegusel hetkel kokkulepet. nüüd on ähm, meil probleeme äh, ka vasega, mida kasutatakse mahepõllunduses. mida siis ette võtta? see teema on tõesti üsnagi keeruline ning äh, teie lahkel loal ütleksin ma, et komisjon on olnud väga järjepidev me oleme kogu aeg toonitanud äh, omi seisukohti pestitsiidide kontrolli kohta. ja härra Agnew, teie lähenemisviis on äh, väga tähtis. me tahaksime vaadata, kuidas me saame kasutada rohkem kui tehnoloogiat äh, endeemiliste viiruste puhul. mets, sead. Uh-uh vabandust, mitte äh, metssead, mida tõlke alguses kuulis, vaid metslinnud äh, tulevad põhja poolt ja levitavad haigusi, äh, viiruseid ja me peame mõtlema, kuidas kõige paremini kontrollida selliseid piirkondi, endeemilisi piirkondi see eeldab uusi vahendeid, uusi ressursse ja meie teaduse ning arenguga tegelevad kolleegid oleme palunud neid seda asja analüüsida ja kuidas äh, siis julgustada, stimuleerida meie teadlasi tõhusamaid vahendeid välja töötama, on meie küsimus. meil on vaja tõhusamat vaktsiini linnugripi vastu ja see ülesanne ei ole kerge ettepanek vähendada ühtse põllumajanduspoliitika kliimale muudetud äh, vahendite osakaalu, see on teie seisukoht, ma ei ole päris selle seisukohaga päri. suur tänu. ja nüüd läheme siis edasi meie komisjoni liikmete juurde. Äh, proua Petir. Aguilera, okei okay,, soovib. Madame Aguilera vabandust, proua Aguilar. Eh, suur tänu tänu ka volinikule väga põhjalike vastuste eest ja te mainisite ka oma ettekandes väga paljusid teemasid. üks oluline teema triloogi osas, see puudutab süütasid ning mit-, mikrobioloogilise resistentsuse äh, vastaste võitlust. me ootame vastavat otsust. sooviksin aga lühidalt puudutada veel üht küsimust, meil on aega ju vähe. Te rääkisite impordikontrollisüsteemidest, mis, see on väga tõhus, see peab olema range tsitruseliste osas jääb aga siiski mulje, et tegelikult äh, ei ole siin asjad korras, meil on väga palju häiresignaale Lõuna-Aafrikast pärit äh, tsitruseliste osas ning äh, vaatamata sellele, et Lõuna-Aafrikas on tegemist äh, taimehaigustega, mis puudutavad ka tsitruselisi, tuleb sealt endiselt tsitruselisi Euroopa Liitu ning see tekitab kahtlusi, kuidas oleks võimalik siin sekkuda ma leian, et teie ettepanek on üpris huvitav, ka see, mis puudutab toiduahela küsimusi, EFSA tugevdamine, see on samuti väga hea mõte, selle tegevus peaks olema ka läbipaistvam. see puudutab ka mitmeid sotsiaalseid küsimusi ning veel üks asi, uued vahendid Äh, ma ei tea, kui palju raha kulub selleks, et muuta EFSA tegevus läbipaistvamaks? Grazie, grazie president, innanzitutto. härra Caputo, suur aitäh, ma tahaksin tänada eelkõige volinik Andrukaitist raporti eest, kuid ka selle eest, et ta täna siia tuli ja tahaksin teda tänada ta ka eh, Xilela puhul tehtud töö eest, me rääkisime sellest veel eelmisel nädalal ja me peame tõepoolest kiirendama oma tegevust. aga tänaste teemade juurde tulles, viimastel nädalatel me oleme näinud päris palju vastusolusid tundlike ainete puhul, nagu geneetiliselt muudetud organismid, fütosanitaartood-, glüfosaadid ja muu selline põhimõtteliselt sellel kõigel on väga negatiivne ka mõju ka äh, rahva tervisele. Ehm, minu küsimus puudutab seda, kuidas tagada see, et EFSA poolt vastutatavad ained oleksid täiesti sõltumatud. kodanikud soovivad rohkem läbipaistvust ja mina tahaksin küsida volinikult järgmist. paljud neist uuringutest ehm, ehm, ju makstakse kinni eh, ameti poolt, kas kuidagi eh, komisjon on valmis muutma ka seda süsteemi, just seda, kes eh, maksab nende uuringute eest, kas äh, see oleks üks võimalus, kuidas tagada suuremat läbipaistvust ka kodanike jaoks. Grazie, president. De Castro, palun. suur aitäh. ka mina tahaksin tänada teid kogu tehtud töö eest, ka kogu teie meeskonda. minu küsimus puudutab märgistust. Te teate, et komisjon viis läbi äh, Inglise turul siis äh, valgusfoorisüsteemi kasutamise kohta. Äh, punase, rohelise, kollase värviga näidati siis, kas toiduaine on hea või mitte, aga jõuti järeldusele, et see ei ole õige. me tahaksime teavitada pigem ikkagi tarbijat, mitte aga ei taha suunata nende ostu tahaksingi küsida, kas õig-, kas ähm, äh, rakendusaktiga on edasi liigutud? me tähendab, ma tahan ütelda, et on edasi liigutud, aga kas nüüd ei peaks muutma ka alusmäärust ja kas me ei peaks selgelt välja tooma, et äh, tuleb ka peamise pä ähm, koostisaine päritolu äh, välja tuua, nagu seda on nõudnud äh, ka parlament ning nagu seda on teinud nüüd juba ka kaheksa liikmesriiki, sellepärast et nemad on siin sisse viinud kohustusliku päritolumärgistuse. Sí, gracias. <laughs> gracias, señor komissario, por esta. suur tänu, härra volinik, et leidsite aega täna meiega kohtuma tulla. väga paljude teemade seas eh, huvitab mind risk seoses kolmandate riikidega. sooviksin meenutada, et uus määrus, mis on suunatud haiguste vastu võitlemisele, Äh, selle vastuvõtmisel lubas komisjon, et kahe aasta jooksul koostatakse nimekiri. nimekiri, kus on kirjas äh, keelatud tooted, äh, kas see nimekiri on juba valmis, kas teil on selle kohta midagi öelda? ning veel üks küsimus. kuidas on lood Äh, Sõnella Fraktsiooniosaga, kas siin on saavutatud mingisugust edu? Äh, äh, kuidas on võimalik takistada selle laialdast levikut ning ma pean tunnistama, et ma olen pettunud selles, et komisjon ei mõista, kuivõrd oluline on selle valdkonna reguleerimine põl-, nimelt ma räägin põllumajandussektori väikestest keskmise suurusega ettevõtetest USA-s, Kanadas on see teema üleval ning siin ei ole saavutatud eriti midagi. köszönöm szépen a szót. Tisztelt biztos úr, talán nem. Härra Erdos, lugupeetud volinik Teid ei üllata võib-olla see, et äh, räägin teile meest. tegemist on äh, tootega, mida, kolmandal kohal oleva tootega, mida kõige rohkem võltsitakse. Hiinast päritolu äh, mehe puhul kakskümmend protsenti on äh, võltsitud. niikaua, kui me sellest probleemist alternatiivis ei räägi, me ei suuda leida ka lahendust sellele probleemile. härra volinik, kas te plaanite sellel aastal veel direktiivi muuta? kas teil on plaanis midagi teha, sellepärast et tegemist on meie jaoks väga olulise teemaga. gospodine e, povjereniče, e, razmišlja li možda komisija o uvođenju e, oznaka? mina arvan, et komisjon võiks mõelda sellele, et määrata ka uurida seda, kuidas loomi hukatakse, liha imporditakse, see on sügavkülmutatud, külmutatud, oleks tore, kui oleks ikkagi looma hukkamise kuupäev samuti liha peale märgitud, sellisel juhul oleks võimalik tarbijaid paremini kaitsta kontrolu voća i povrća koje dolazi iz trećih zemalja. lisaks on mul veel üks küsimus seoses puuvilja ja aedvilja kontrolliga, mis on pärit kolmandatest riikidest. Euroopa Liidus paljud pestitsiidid on keelatud, kuid kolmandatest riikidest puudub meil kontroll, kontrollivõimalused liikmesriikides olevat olemas, piirid, piiri peal, juhul kui need tooted ei vasta nõuetele, siis saab need tooted tagasi saata, kuid selline meede on meie riigis leidnud väga teravat kriitikat ning seetõttu tekib küsimus, kuidas me saame siin oma tarbijaid kaitsta me soovime, et meie tarbijad saaksid tervislikke toiduaineid ning et meie tootjad oleksid ausas võistluses. Um, first of all, I would like to, to say that um, suur aitäh, ma tahaksin esmalt ütelda, et ma olen väga rahul selle ettepanekuga, eriti mis puudutab EFSA-d, nimelt et rohkem raha ja läbipaistvamaks. aga ma kardan, et see ei tee lõppu kriitikale. võib-olla ravime pigem sümptomeid aga põhjused on palju sügavamad. me näeme üha rohkem seda, et näiteks teaduslikud hinnangud ütlevad, et see keemiline aine on hea või halb, on ohtlik või mitte, aga niikaua, kui see on lubatud, inimesed kritiseerivad. ja kui see ei ole krit-, äh, lubatud, siis enam ei ole mingit kriitikat ka. see on natuke silmakirjalik, ma arvan, et me peaksime äärmiselt ettevaatlikud olema ja ei peaks süüdistama teadust hinnangute puhul võib-olla teile ei meeldi tulemus, aga vägagi silmakirjanik on lihtsalt ütelda, et teadus on süüdis ning süüdi ning äh, teadlased ei tea oma tõed õigesti. kui näiteks mingi keemiline keelustatakse, siis korraga on vaikus, mitte mingit kriitikat äh, teaduse aadressil siis enam kuulda ei ole viga ei ole mitte ainult komisjonis, vaid ma arvan, et ka parlamendis. meie poliitikutena peaksime ikkagi olema äärmiselt ettevaatlikud, enne kui hakkame teadust süüdistama sellistes küsimustes, sellepärast et kui me teadust ei ole, siis on probleem suur, sellepärast et peaksime arutama keemilist ainet üle poliitilisel tasandil, ma ei tea, kuidas kolleegidega on, aga minul endal küll ei ole piisavalt teadmisi, mul ei ole toksiliste ainete kohta mingit haridust ja ma tõesti ei oskaks otsustada selle üle mul ei ole ka mingit nomenklatuuri ega mitte midagi, see oleks täielik katastroof. jaa, aitäh. Äh, äh, tegelikult EFSA suurem rahastamine on üks võimalus, kuidas saada tagasisidet, objektiivset tagasisidet äh, teaduselt, näiteks kas või glüfosaatide mõju kohta. aga seakatk, et olen ise seakatku sõjaveteran, ehk siis kui Eestisse jõudis seakatk, olin mina parasjagu minister ehk te rääkisite küll suurest luust ära, et eh, mis on ette võetud tänasel juhul seakatku vastu. et eh, eh, võib-olla oskate juurde seletada seda poolt, mis puudutab nüüd veterinaaria poolt. et kas ja kui edukad on ikkagi veterinaarid olnud sellele, et leida ravi sellele haigusele, vaktsiin sellele haigusele Eh, et see on kindlasti kogu selles võitluses väga oluline element. Ja ühtlasi ma tahan tänada oma Poola kolleege, kes korraldasid siin parlamendis väga olulise seakatkualase koosviibimise paaril päeval tagasi, see oli väga tähtis. Häusling. Entschuldigen Sie, dass ich mich nochmal zu Wort melde, Herr Kommissar, aber Sie hatten eben meine Frage. suur aitäh, vabandan, et uuesti sõna võtan aga te ei vastanud ühele minu küsimusele. neonikotinoidid, me rääkisime kolmest ainest. mis saab siis, kui liikmesriigid nõuavad kiireloomulisi meetmeid nende keelustamiseks? mina arvasin, et me tahame neid ära keelustada, aga nüüd tundub, et tegelikult liikmesriigid saavad eh, kasutuslubasid taotleda, taotleda hoopis seega on siis tegemist pigem ajutise keeluga, me ei vähenda nende keelu äh, kasutamist ning äh, selliseid juhtumeid võib veel tekkida. kas need on siis keelatud või mitte? osades liikmesriikides erandkorras ju kasutatakse veel, mis kasu siis sellistest keeldudest on? kui tegelikult äh, saab selline ained ikkagi turule tuua Ačiū, gerbiamas pirmininkė, gerbiamas komisarė, už galimybę. suur aitäh, lugupeetud esimees, lugupeetud volinik, suur aitäh selle eest, et andsite ka mulle võimaluse küsimus esitada. Te kirjeldasite väga hästi toimuvat. ma tuleksin seakatku juurde. minu poolt retooriline küsimus, millised on teie plaanid? millal lõpuks ometi lahendate selle probleemi ära? sellepärast, et see info, mis te meile edastasite, rääkisite neljast riigist, aga meil on kuus riiki, mis kannatavad selle probleemi all. seega võib-olla oleks vaja, et teeksite midagi konkreetsemat. midagi enamat kui need meetmed, mida praegu liikmesriikides võetakse. võib-olla oleks vaja konkreetseid kohustusi, konkreetseid lubadusi kolmandate riikide puhul näiteks elektri osas ju äh, tuleb toota seda samadel alustel kui Euroopa Liidus. kas te ei usu, et ka toiduainete puhul, kui me neid kolmandatest riikidest sisse toome, siis äh, need toiduained peaksid vastama meie normidele? seda nii tehnoloogia seisukohalt kui ka keskkonnanormides. Need toiduained peaksid tegelikult vastama neile samadele normidele, seda selleks, et eh, konkurents oleks aus. kolmandates riikides eh, tihti on aga kulud väiksemad, sellepärast et nad normidest kinni ei pea. Um, apologies, commissioner, I didn't suur aitäh, vabandan, eh, ei kuulnud kogu teie ettekannet, aga tahaksin pigem kommentaari esitada. ma usun, et taimetervis saab olema väga tõsiseks teemaks kliimamuutuste tõttu just äh, äh, ma ei kõne selle kohta, kuidas leppadega on tekkinud suuri probleeme, lepaistandused kaovad Äh, kuid samuti on muude taimedega probleeme tekkinud ja teatud keemilise aine võib, äh, aineid võib meil vaja minna selleks, et taime terviseprobleemidega toime tulla. ning äh, pean ütlema, et tegelikult ainus asi, mis ma tahaksin ära keelustada, on sigaretid, aga muudes küsimustes võib meil vaja minna ikkagi keemilisi aineid selleks, et probleemidega toime tulla, võib-olla isegi selliste probleemidega, mida, millest me mitte midagi ei tea. Poprosiłem pana komisarza lugupeetud volinik, aga mitte liiga pikalt. <laughs> suur aitäh, vahel on tõesti väga raske kokku võtta. sellepärast, et küsimused on äärmiselt keerukad ja erinevatest valdkondadest. proua Aguilera kõigepealt jah, me arvestasime äh, nende sätetega, millest rääkisite ja muuhulgas, äh, kui me räägime impordinõuetest, äh, siis me viisime need õige, uude seadusandlustega sisse ning meil on ka siduvad meetmed nende riikide jaoks, kus need on olulised. arutelud liikmesriikidega on käimas ka proua Garcia küsis nimekirja kohta. praegu me arutame seda nimekirja liikmesriikidega sellepärast, et tingimuselt täita need arutelud on käimas kõigi kahekümne seitsme, kahekümne kaheksa liikmesriigiga, siis ega see lihtne ei ole, aga üritame seda teha. si-, proua, härra Caputo küsis Xledako eh, fastidiosa kohta. Eh, eh, glüfosiidid, geneetiliselt muudetud ained, endokrüünilised häirijad ja nii edasi. jah lubade äh, taotlusi on palju, aga me saame näidata seeläbi ka, kuidas EFSA tegelikult äh, tegutseb ja kuidas ta suudab erinevate teemadega toime tulla, et suur osa neist tegelikult taotlustest ei ole vastuolulised ja ei nõua seda, et komisjon peaks sekkuma. küsisite samuti finantsmudeli kohta. aga väga keerukas on seda muuta ja väga keerukas on kuidagi suunata, millisesse laboratooriumisse äh, peaks pöörduma. meie eesmärgiks on tagada ikkagi EFSA äh, sõltumatus ja finantsmudelit praegu me ei ole äh, valmis muutma, see oleks äärmiselt keerukas märgistus, jah, nõustun teiega. De Castro äh, äh, tõesti on kätte jõudnud aeg neid teemasid arutada. võib-olla saaksime me korraldada arutelusid, võib-olla välja mõtelda Euroopa ülesmärgistuse Made in EU ja siis alla märkida, kus Saksamaal, Poolas, äh, Leedus, võib-olla see oleks nüüd äh, sidusam lähenemine, sellepärast et praegu on meil väga keerukas aru saada, millega on tegemist. meil on ka kahekümne viies ühisturu aastapäev ja see oleks äh, hea võimalus neid teemasid arutada. mina toetaksin midagi Euroopa ülest nii et oleks kirjas, et tehtud Euroopas ja sinna alla siis mis riigis, Itaalias, äh, Leedus, Prantsusmaal. aga ikkagi üks raamistik siis, nagu euro. meil on väga harmoneeritud lähenemine, me näeme eurot, aga euro peal on siis ära toodud ka äh, liikmesriikide sümboolika see on nii oluline, et meil oleks midagi ühist, ühisturul aga eks ikka see on meie asi arutada neid küsimusi. usun aga, et kätte on jõudnud aeg selleks. proua Garcia. vastasin, meie küsimus. mesi ja pettus kui nüüd ausalt rääkida, siis äh, see on probleem. väga kerge on manipuleerida ja väga kerge järgi saada. Nad näitavad meile erinevaid dokumente, väga keerukas on välja selgitada, millega tegemist. kutsun üles äh, liikmesriike kontrolle parandama nende toodete puhul, mis tulevad Euroopa Liidu turule. pühendage rohkem inimesi ja ressursse sellele et nende väljakutsetega toime tulla. aga meil ei ole praegu plaanis midagi muuta. õigusloomeliselt. parem oleks ikka parandada olemasolevaid vahendeid koha peal ja palume, et liikmesriigid seda teeksid. Xylellast rääkides, jah, see on väga olu-, oluline ohtlik teema Hispaania, Prantsusmaa, Itaalia on äh, selle all kannatanud, kolm riiki ja vahel ka avastati seda ka Saksamaal kasvuhoonetest. aga võin teile ütelda, et Hispaania on äärmiselt äh, tõhus olnud. asjad on teistmoodi Itaalias. Itaalias on tõsiseid raskusi konkreetsete meetmete kehtestamisega. ja me üritame nüüd koostööd teha ning vaadata. Eh, ja me tahame riiklikuid kavasid, mitte ainult regionaalseid ja arutame seda Itaalia valitsusega, vaatame, kuidas me saame parandada oma suutlikkust. meil ei ole praegu mingit ravi, ainult eh, puude muidugi äh, eemaldamine nii-öelda ja see on vägagi valus neile, keda, neile inimestele, keda see puudutab, aga me peame jah, mingi strateegia äh, välja töötama selleks, et sellest lahti saada ja me nõuame, et Itaalia teeks rohkem koha peal ära. härra Roope, lubati siis vastan oma emakeeles sudėtingą klausimą apie afrikinio jah, te tõepoolest esitasite keerulise küsimuse, mis puudutab äh, sigade Aafrika katku. küsimus on selles, kuidas sellele haigusele lõpp teha. teadlased tegelevad sellega, uuringud on käimas, püütakse leida vaktsiini ilma vaktsiinita on ainult bioloogilise ohutuse meetmed. me peame järgima oma strateegiat ka, mis puudutab metsiku ning tuleb hoolitseda selle eest, et illegaalne kaubandus, illegaalne transport oleks kõigiti võimatu terviklik, paremaid meetmeid hetkel ei ole ning seetõttu on äärmiselt raske sellest haigusest võitu saada. meil on, tuua näiteid sarnaste juhtumite kohta nelikümmend aastat tagasi Islandil tabas loomi haigus, millest ei ole siiamaani veel jagu saadud. see selle põhjuseks oli see, et keegi ei kontrollinud metsiku, kodudest põgenenud sigu ning äh, siiamaani otsitakse lahendusi, kuidas äh, üldse midagi ette võtta. meetmeid ei ole siiamaani lõplikult ellu rakendatud. Hispaanias aga oli samuti pikka aega äh, palju probleeme, kuid Hispaanias siiski õnnestus äh, haiguse levikut tõkestada. kui meetmeid õigesti rakendada, siis on ikkagi võimalusi, kuid kogu mander Irkutskist ka Leningradini äh, niisuguste meetmetega sajaprotsendiliselt katta, sellega me ei tule toime meil on vaja vaktsiini ja, nii, ning äh, seetõttu praegu ma ei oska ka prognoosida, mil moel või milliseks ajaks me selle haiguse kontrolli alla saame. Euroopa Liit on üht-teist saavutanud, kuid Venemaa meie piiril, äh, seal on olukord keerulisem Euroopa Liidus äh, me võime ju mõelda sellele, et äh, ehitada mingi sajakilomeetrine koridor, äh, kuid kui see ulatub juba sadadesse kilomeetritesse, siis me ei saa sellega noh, hakkama, see ei puuduta mitte ainult Põllumajandusministeeriumi, see on üldisem probleem, kuid ma kinnitan teile, et kui kolmandad riigid saavad loa Euroopa Liitu midagi sisse tuua, siis on see võimalik ainult sellisel juhul, kui neil on vastav Euroopa Liidu sertifikaat. see sertifikaat äh, sisaldab kõiki vajalikke nõudeid, see tähendab, et äh, kolmanda riigi äh, loa, kolmandal riigil on loa saamiseks vaja täita kindlad nõudmised, neid kontrollitakse ning see sertifikaat antakse välja ainult siis, kui nõuded on täidetud ning kui nõuded ei ole enam täidetud, siis sertifikaat kaotab kehtivuse. see tähendab, et kolmandatest riikidest pärit äh, eksport on kontrolli all ning äh, ka Euroopa ettevõtjad peavad äh, vastama nõuetele, samuti äh, see tähendab, äh, et äh, sertifikaatide nõuetest ei ole võimalik mööda hiilida kumbalgi pool. see puudutab, see oli vastuseks Horvaatia küsimusele. proua Peeti esitas küsimuse kontrollide kohta, mis puudutab puuvilja, aedvilja. ka teile soovin ma kinnitada, et olukord on kontrolli all Te mainisite meetmeid ja mis, mida kritiseeritakse, kuid ma uurin olukorda täpsemalt, ma vastan teile pärast kirjalikult, kuid mis puudutab üldisi standardeid, ka neid, mis kehtivad tapamajades, neid standardeid rakendatakse, suunised on väga konkreetsed Nende järgimine on kohustuslik kõikide tapamajade jaoks, on olemas ka vastavad kontrollasutused, kes normide järgimist kontrollivad ning äh, loa saavad tootjad ju ainult siis, kui kõikidele, kui nad vastavad kõikidele nõuetele juhul, kui esineb rikkumisi, siis võetakse Tapamajalt tegevusluba ära. niisiis ei ole võimalik ju tegelikult rikkuda. härra Padar Eestis esitas veel küsimuse see puudutas ravimeid seakatku vastu, sellele ma küll juba vastasin, kuid veel kord, vaktsiini meil ei ole. kuuskümmend miljonit eurot on, on teaduse kasutusse antud vaktsiini väljatöötamiseks, kuid siiamaani ei ole edu saavutatud niisiis lõplikku vastust ei ole. kui meil oleks vaktsiin olemas, eh, siis me kasutaksime seda laialdaselt. Eh, siis veel üks küsimus kolleeg Häuslingilt, see puudutas eh, hädaolukorra lubasid, teil on täielik õigus seitsmes riigis me viisime läbi kontrollid ning me tuvastasime et kiirlubade menetlus eriolukordade puhul nõuab eraldi uurimist. EFSA viib neid uuringuid praegu läbi. meil on vaja rohkem andmeid, on vaja tõendada, kas normid on täidetud ning eeskirju muudetakse edaspidi veelgi karmimaks, selleks et need riigid, kes soovivad erandit saada, nii-öelda erijuhtumid, peavad ka vastavad teatised esitama, nad peavad esitama andmed, enne kui otsus tehakse niisiis kuritarvit-, kuid kuritarvituste võimalus on siiski liiga suur neid riike kontrollitakse täiendavalt ning äh, siis otsustatakse, kas, kas tehtud otsus on piisavalt põhjendatud. nüüd siis jõuame selle arutelu lõpuni. volinik vastas saadikute küsimustele ning esimehe mikrofon korraks ei töötanud, nüüd toimib jälle. niisiis, oleme jõudnud selle arutelu lõpule ning kui rohkem enam küsimusi ei ole, või eh, kui esile ei kerki uusi probleeme, millele sooviks volinik ise viidata, siis lõpetame selle päevakorrapunktiga. veel kord palju tänu volinikule. ma usun, et see arutelu oli äärmiselt vajalik mõlemale poolele ning eh, me saime värsket infot ning eh, meil on edaspidiseks aruteluks teemasid. suur tänu, härra volinik. punkt wymiana poglądów z panem Andrew McDowellem, wiceprezesem Europejskiego Banku. Kümnes päevakorrapunkt, arvamuste vahetus härra Andrew McDowelliga, Euroopa Investeerimispanga asepresidendiga põllumajanduse ja biomajanduse investeeringute teemal. tervitan äh, härra asepresidenti äh, südamest meie põllumajanduskomisjonis äh, ning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 meil on hea meel selle üle, et äh, te olete täna valmis andma meile äh, infot, millest võib olla kasu edasistes aruteludes ning ühtse põllumajanduspoliitika äh, alastes diskussioonides. härra asepresident, kohe annan teile sõna. informatsioon meil, me ootame juba põnevusega teie ettekannet. Um... suur tänu, esimees, kõigepealt suur tänu selle kutse eest teie komisjoni. suur tänu ka lahkete tutvustavate sõnade eest ja ma tutvustan ennast ise ka. minu nimi on Andrew McDowell ning olen Euroopa Investeerimispanga asepresident. mul oli au teosta, teostada järelevalvet meie põllumajandusoperatsioonide üle, kui minu eelkäija läks pensionile ning äh, ma tegelen ka meie energiaportfelliga ning mul on teisi vastutusvaldkondi meie pangas. minu kõrval siin poodiumil on Werner Schmidt, kes on meie keskkonna ja kestliku territoriaalse arengu osakonna juht. see poliitika valdkond vastutab ka meie laenupoliitika eest põllumajandussektoris. mul on väga hea meel olla tegelikult täna teie komisjonis, see on suurepärane võimalus mulle, meie panga esindajana rääkida teile sellest, kuidas meie Euroopa Liidu institutsioonina oleme täielikult pühendunud põllumajanduspoliitika ja põllumajandussektori jõukuse ning jätkusuutlikkuse tagamisele. ja minu eelkäija käis kolm aastat tagasi teie komisjoni ees, nii et on viimane aeg, et me teiega jällegi räägiksime Euroopa Investeerimispanga rollist põllumajanduse kontekstis. paari sõnaga üldisemalt meie äh, institutsioonist. Teil on kindlasti suur rõõm kuulda, et mul ei ole mingit pikka kõne selle kohta, lihtsalt mõned üksikud kommentaarid, enne kui olen valmis vastama teie küsimustele. me tähistame oma kuuekümnendat aastapäeva sel aastal, meid lõi Rooma leping omal ajal, liikmesliigid me asutasid meid, me oleme liikmesriikide omanduses. ja liikmesriigid andsid meile ka esialgne kap-, esialgse kapitali kuuskümmend aastat tagasi, siis paiknesime Brüsselis kümme aastat, siis kolisime ümber Luksemburgi, neli miljardit või nelja miljardi äh, äh, väärtuses, väärtuses võ-, summa äh, oli meil esialgu. nüüd on sellest neljast miljardist kuuekümne aasta jooksul, kuna me ei maksa dividende tagasi liikmesriikidele, kuna meie staatus on muutunud ja kuna me ei maksa makse, äh, siis äh, sellest neljast miljardist eurost on saanud äh, jätkusuutlik laenutegevus umbes kuuesaja miljardi eurose bilansiga. ainult üks kapitalisüst kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal tehti, kui lisati juurde kaksteist miljardit kapitali meie panka me ei saa mingisuguseid eelarve osasid endale, välja arvatud siis, kui äh, jagatakse mandaati ja sellest räägin hiljem täpsemalt. selle kuuekümne aasta jooksul on saanud meist maailma suurim mitmepoolne laenaja, laenuasutus see institutsioon, see Euroopa Liidu institutsioon, Euroopa Liidu pank on maailma suurem mitmepoolne laenuandja üldse. meie mahud, investeeringu ning laenumahud olid seitsekümmend kahe, seitsekümmend kaheksa miljardit, ehk siis me oleme kaks korda laenumahu osalt suurem maailmapangast. suurem osa, üheksakümmend protsenti läheb Euroopa Liitu, kümme protsenti umbes läheb Euroopa Liidust väljapoole. meie missiooniks, meie, meie aluslepinguline kohustus on pakkuda oma finantsvahendeid ja ekspertteadmisi selleks, et toetada äh, majanduslikult jätkusuutlikke investeerimisprojekte, mis äh, aitavad meil liikuda Euroopa Liidu eesmärkide poole, meil on kolm äh, peategevusvaldkonda, meie laenutegevus, laenutegevus ei ole traditsiooniline ainult, vaid teeme ka põhimõtteliselt investeeringuid Euroopa Investeerimisfondi kaudu, siis tagatised, tagatised on selle selleks, et me võtame riski, aga rahastamisvahendeid ei paku, sel moel samuti toetame äh, Euroopa investeeringuid, samuti lisaks laenutegevusele me nõndanimetatud blendime mida ma selle blendimisega mõtlen või selle segamisega mõtlen, see tähendab seda, et me võimaldame äh, laenutegevuse kaudu äh, vabastada laenuvahendeid muudest laenuorganisatsioonidest, kas Euroopa Liidu eelarve kaudu või muude kolmandate osapoolte äh, kaudu, äh, mitte Euroopa Liiduga seotud vahendite kaudu. samuti meie kolmas tegevusvaldkond on nõustamine. ka nõustamise kaudu toetame investeeringuid, pakume tehnilist toetust ja, ja nõuandeteenuseid selleks, et äh, investorid saaksid investeerimistakistustest üle see on pikka aega olnud meie vastutusvaldkonnas, nüüd oleme võtnud üle vastutuse ka Euroopa Investeerimisnõuandekeskuse üle, mis on selline ühine kontaktpunkt kõikidele investoritele. meil on kahene mandaat me oleme loomulikult kommertsorgan, me peame oma investeeringutest kasumit saadama, sellepärast et me ei äh, me ei saa eelarvevahendeid, me peame kapitaliturgudest lähtuma oma tegevuses, aga meie investeeringud ei pea mitte ainult olema kasumlikud, vaid nad peavad olema majanduslikult mõtestatud ning teenima meie avalikke poliitilisi eesmärke, mis on paika pandud Euroopa Liidu poliitika kaudu. ja see seda teeme seekaudu, et rahastame VKE-sid, see on üheks suureks väljakutseks Euroopas, ka põllumajanduskooperatiive, kuni kolme tuhande töötajaga kooperatiive toetame, toetame majanduslikku ja sotsiaalset ühtekuuluvust ning piirkondlikku arengut oma rahastamisvahenditega. toetame keskkonna ressursitõhusust ning kliimameetmeid ning teadmistepõhist majandust ning uuendustegevust. meie ärimudel oleme kolme A reitinguga pank, rahastame ennast kuuekümne 60 rahastame ennast kapitaliturgudel nii odavalt kui vähegi võimalik ja me oleme saanud siis kasu nendest intressimääradest, intressimäärade ja finantslisandväärtuse suunamine meie mm, investeerijatele, investeeringu edendajatele, kasusaajatele on meie ärimudeli üks osa. me ei taha äri, erasektorit kõrvale suruda, meie peame olema erasektori täiendav laenuandja, me ei taha konkureerida Äh, erasektori finantsidega, finantseerimisega, me tahame otse vastupidi, riske maandades äh, erasektori rahastamist suurendada. suurem osa, äh, suuremas osas kasutame ressurss, reserve, mis meil on omaenda kapitali, kuuekümne aasta jooksul kogutud vahendeid, need katavad umbes kaks kolmandikku meie operatsioonidest, aga üks kolmandik meie tegevustest on mandaadipõhised. see tähendab seda, et me saame mandaadi Euroopa Liidu eelarvest peamiselt ja kasutame seda siis äh, riskikapitalina, seda mandaati äh, selleks, et oma laenutegevust äh, toetada. EFSI on kõige tuntum neist Euroopa strateegiliste investeeringute fond ja nõndanimetatud Junckeri algatus ja see on siis tsentraliseeritud eelarve mandaat, aga võtame ka mandaate detsentraliseeritud fondidelt selleks, et rahastada nende vastutusvaldkondades toimepandavaid tegevusi. kui me räägime sellest mandaadist ja Euroopa Liidu eelarvevahenditest, siis me oleme aruandluskohuslased Euroopa Parlamendi ja Kontrollikoja ees, kui me rahastame e-, tegevusi, kasutades otseselt liikmesriikide e-, kapitali, siis on aruandemehhanism liikmesriikide ees teistsugune. Euroopa Investeerimispank ja põllumajandus võib õigusega öelda, et Euroopa Investeerimispanka ei ole põllumajandussektoriga niivõrd suurel määral seostatud kui paljude teiste sektoritega, nagu näiteks taristu või tootmine, energia tootmine oma kuuekümne aasta jooksul, me oma tegevuse kuuekümne aasta jooksul on see nii olnud ja seda õigusega või põhjendatult. meie liikmed, meie leidsid aastate jooksul, et ühtset põllumajand-, ühtne põllumajanduspoliitika toetab põllumajandust juba piisavalt, Euroopa Investeerimispanga erarahastamist ei ole vaja. ja ühise põllumajanduspoliitika olemuse tõttu paljud investeeringud Euroopa Liidus meie seisukohast ei olnud tegelikult majanduslikult mõtestatud. tegemist oli toetuspõhise režiimiga ja mitte majanduslikult mõtestatud äh, lähenemisega, see siis ei vastanud meie nõuetele jällegi, aga viimase aastakümne jooksul on asjad väga paljuski muutunud. põllumajandussektorit on reformitud, ühtset põllumajanduspoliitikat on reformitud ja nüüd on nii, et väga paljud investeeringud, mida edendatakse, vastavad nüüd meie esitatud tingimustele ning seetõttu meie pank üha rohkem äh, on seotud ka põllumajandussektoriga. samuti põllumajandus ning toidu tootmine ning sellega seotud teenused on üks suur osa Euroopa Liidu majandusest. kaheksakümmend koma kuus miljardit töökohta, üheksa protsenti Euroopa kogutöökohtadest ja seetõttu on meil suur kohustus ka seda sektorit toetada. me oleme teadlikud ka sellest, et maapiirkondades elab viiskümmend viis protsenti meie kodanikest ning äh, nende elatustase on üldiselt äh, madalam ja juurdepääs haridusele ning lairibaühendusele väiksem kui ülejäänud rahvastikul samuti on meie panga kohustuseks toetada kliimaalaseid tegevusi ning äh, põllumajandusel on ja biomajandusel on väga tähtis roll Euroopa Liidu kliimaeesmärkide saavutamisel. nii et äh, ka meie tegevus muutub, me tunneme üha suuremat huvi põllumajandussektori vastu oma rahastamistegevuses. kuidas me seda siis teeme? kõigepealt äh, võtsime vastu vastastikuse mõistmise memorandumi Euroopa Komisjoniga kahe tuhande neljateistkümnendal aastal praeguse voliniku Hoganiga ja me paigast, panime paika siis need valdkonnad, kus me hakkame komisjoniga rohkem koostööd tegema ning äh, instrumendid, mida kavatseme rakendada, rakendada. pangas korraldasime me asjad ka ümber, Werneril on oma sektori algatus, pangas äh, koondatakse erinevad Euroopa Investeerimispanga tegevused, mis on seotud põllumajandusega kokku, et meil oleks ühte, ühtne strateegia, meil on terve rida instrumente ja vahendeid, vahendeid selleks tegevuseks. meil on otselaenud, ähm, see on üks võimalus äh, ja see on üsna suurtele projektidele üldiselt äh, ja hõlmab näiteks neid kooperatiive. ja siis äh, umbes kakskümmend viis miljonit on sellised, kus me rahastame otseselt vastaspoolt. hiljuti pakkusime viiskümmend viis miljonit Alam-Normandias paiknevale piimafarmile Äh, piima pastöriseerimiseks äh, uuendusliku protsessi kaudu. see loob umbes kakssada kakskümmend tookohta, samuti äh, sada viiskümmend miljonit anti ühele Rootsi metsandusettevõttele ja väga palju on tegevus seotud EFSiga, EFSi üks suurimaid mõjusid ongi põllumajandussektorile olnud just nimelt see, et väga paljud investeerimis äh, võimalused on liiga riske-, riskantsed meie jaoks, need ei ole klassikalised taristuprojektid, vaid üsna riskantsed, aga EFSI on andnud meile võimaluse riski maandamisel palju rohkem ära teha, oleme juba teinud kakskümmend kaks otseinvesteeringut, umbes kaheksasada miljonit, äh, mis katalüseerib umbes kolm miljardit äh, investeeringuid, meil on veel viisteist äh, operatsiooni hindamisel. väiksemate operatsioonide ning tegevuste puhul, äh, mis on olulised põllumajanduse jaoks, äh, väiksed ja keskmise suurusega ettevõtted on domineerival positsioonil selles sektoris, me teame seda, ning me anname finantseelise läbi kohalike pankade ja teiste finantsvahendajatega väikestele. meie võime võtta siis, võtta siis riski ja nemad annavad siis edasi meie madalad intressimäärad lõpp, lõpp läheb laenusaajatele, kasusaajatele ja üha rohkem me oleme valmis laenuriske jagama äh, vahenduspankadega, sellest räägin hiljem täpsemalt. ja siis üha rohkem pakume kapitali mitte otseselt pakume seda läbi Euroopa Investeerimisfondi, mis annab rahastamist äh, riskikapitalile äh, ja riskikapitalifondidele, mis äh, omakorda teevad koostööd kooperatiividega. me rahastame mitte ainult ettevõtteid, vaid ka valitsusi, rahastame piirkondlikke arenguprogramme ja toetame nende kaasrahastamist, sealhulgas ka põllumajanduse valdkonnas, nii et liikmesriigid peavad, kui nad peavad täitma oma kaasrahastamist, nõudeid ning nendel on vaja raha, siis äh, laename ka riikidele, et nad saaksid äh, oma kaasrahastamisega seotud kohustusi täita. pakkusime näiteks üks koma kolmkümmend viis miljardit selleks, et äh, Ungari, Poola, Slovakkia, Rumeenia tegevusi rahastada. hiljuti Portugalis pakkusime riigilaenu nende niisutamissüsteemide rahastamisele ja maaparandamissüsteemidele ning hil-, üha rohkem teeme koostööd äh, selleks, et äh, struktuurifonde ja, ja teisi fonde äh, kasutada kapitali toetuseks, pakume ka nõuandeteenuseid põllumajandussektori investeeringuteks meie nõuandeteenuste kaudu, me teeme siis juhtorganitega koostööd, teeme koostööd pankadega selleks, et nende laenusuutlikkust suurendada ja iseäranis suurendada nende laenusuutlikkust põllumajandussektoris. see tegevus hakkab kõik vilja kandma ähm, ja kahe tuhande kaheteistkümnendast kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aastani oleme rahastanud kolmekümne kolme äh, miljardi võrra biomajanduse sektorit ja see on kaasa toonud umbes äh, sada miljardit investeeringuid äh, biomajanduse väärtusahelasse kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal saavutati tipptase, kus umbes kaksteist protsenti Euroopa Investeerimispanga rahastamisest oli suunatud biomajanduse sektorisse, mis on veel suurem protsentmäär, kui äh, see sektor tegelikult enda alla võtab Euroopa majanduses üldisemalt, see muutus on väga suur ja kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal oli see umbes äh, kolm miljardit ja üheksa miljardit siis kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal, päris suur kasv, eks ole. ja mis siis on meie tulevik. ükskõik, mis finantsperspektiivist saab, paistab, et need ülesanded, mis meie ees on, hõlmavad seda, et me peame saavutama rohkem vähemate vahenditega ning äh, oma fondi vahendite tõhusust parandama, ükskõik millised need vahendid siis ka on. finantsinstrumentide kasutamine Euroopa Liidu fondides on äh, kasvanud kahe tuhande seitsmendast aastast alates, mitte ainult põllumajanduses, vaid väikese ja keskmise suurusega ettevõtete osas üldiselt kasutati Euroopa, varem kasutat-, kasutati äh, võla, äh, vahendeid võla ning äh, kohustuste tagasimaksmiseks, meie oleme toetanud seda ja see on väikeste keskmise suurusega ettevõtete puhul linnaarenduse ning energiatõhususe osas olnud väga edukas Phil Hogan, meie volinik, soovis, et me kasutaksime neid VKE-dega tehtud kogemusi selleks, et pakkuda rohkem äh, finantsvahendeid põllumajandussektorile, et kasutada äh, Euroopa Investeerimisfondi äh, ja muid vahendeid selleks, et taskukohaseid laene ning investeeringuid sellesse sektorisse suunata ma ei ütle, et see sobib ükskõik millise investeeringu kohta, aga kindlasti on mõningad eelised äh, sellel, kui instrumendid on paika pandud, äh, nagu näiteks äh, võimendusefekt ja erasektori investeeringute vallandamine, igaühe euro kohta korraliku operatsiooni puhul tuleb juurde viis korda sama palju vahendeid VKE-dele läbi finantsvahendajate selles sektoris iga see üks euro, mida kasutatakse selleks, et riskikapitali pakkuda, äh, tuleb tagasi äh, juhtorganile sõltuvalt sellest, äh, milline on laenuportfell väikeste keskmise suurusega ettevõtete algatus, linna arengu algatus on seda näidanud praktikas, need vahendid tuleb nüüd tagasi ja neid saab kasutada uuesti ja uuesti ja uuesti finantsvahendajate kasutaja äh, on meie arvates eelis, sellepärast et see, see tagab meile finantsmõistes äh, jätkusuutlikud projektid. Euroopa Komisjoni nõudel oleme teinud koostööd põllumajanduse juhtorganite edu on märgata, oleme taganud äh, umbes kakssada miljonit äh, kulukohustustele, üheksa äh, juhtasutusega, see peaks looma umbes miljard eurot laene põllumajanduses väike ettevõtetele, keskmisega ettevõtetega. tegemist on veel varase faasiga ja vara on veel midagi konkreetselt hinnata, me ei ole veel jõudnud väga kaugele, äh, nii kaugele kui teistes valdkondades, aga huvi on suur ja üha rohkem äh, äh, on neid, kes saavad aru, et ne-, korraldusasutusi saavad aru, et nad ise ei saa hakkama ilma meie toetuseta ja äh, finantsinstrumente hakatakse veelgi edasi arendama ja lihtsustama, selleks et toetada töötava kapitali mõju. nüüd vaatame finants, kaalume finantsinstrumente maapiirkondade taristu jaoks, mitte ainult väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete jaoks, vaid ka muidu, näiteks lairiba edendamiseks, me tahame paindlikumaid laene, mille tagasimakse tingimused sõltuvad äh, hinnapoliitikast, mis on äh, väga oluline põllumajanduse jaoks. ma rääkisin päris pikalt. meie igal juhul hindame seda, et me oleme selles sektoris nüüd rohkem esindatud, me peame rohkem tegema koostööd Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoniga, informeerima teid rohkem sellest, mida me teeme, kuulame ära, mida teil on öelda selle kohta, kuidas edasi tegutseda ja võin siis äh, meie äh, juhtkomitee ning äh, juhatuse nimel öelda, et me oleme täielikult valmis seda sektorit toetama raskel ajal. aitäh! suur tänu teile! ja nüüd siis küsimused meie komisjoni liikmetelt, poolteist minutit, härra Caputo. suur aitäh, lugupeetud esimees! ma tunnen erilist heameelt tänase koosoleku üle, sellepärast et meil on suurepärane võimalus kohtuda väga oluliste isikutega, meil on vaja investeeringuid Euroopas selleks, et me suudaksime põllumajanduses jääda liidrikohale maailmas. ja ma arvan, et me peaksime võib-olla veelgi rohkem pingutama, eriti kui pean silmas põllumajandusettevõtete struktuure meie kontinendil. ma arvan ka, et peaksime keskenduma äh, täpsemalt teatud valdkonnadele nagu innovatsioon. ja ma leian, et äh, siin peaksid ka meie prioriteedid olema, mis aga puudutab mikrorahastamist ja toetusi VKE-dele äh, investeerimispanga poolt, siis see süsteem toimib peaasjalikult läbi akrediteeritud vahendajate aga noorte ettevõtete jaoks eh, ja mahajäävates piirkondades on endiselt juurdepääs eh, keerukas. ma tahaksin teada, mis on siis sellise vahendussüsteemi eelised eh, versus tsentraliseeritud süsteem? kas te leiate, et on mingi eriline eelis sellel meetodil? kas on mingeid erilisi prioriteetseid kategooriaid? Äh, keda saab seeläbi aidata kui nooreettevõtted. tahaksin küsida äh, majanduslike aspektide kohta, kuid tegelikult, kui me vaatame, kas äh, projektid on toetust või abi vajavad või mitte siis tegelikult seda kriteeriumit on äärmiselt raske täita ning see tähendab seda, et ettevõtjatel on väga raske juurde pääseda äh, finantseerimisele. kas siin saaks investeerimispank ka näiteks äh, taristute koha pealt sekkuda? Merci, monsieur le president. Monsieur le vice- proua Murashati, suur aitäh! ma tänan teid selle eest, et äh, viibite täna siin ning selgitate meile, miks Euroopa Investeerimispank praegu läheneb põllumajandussektorile. nagu te teate, põllumajandussektor traditsiooniliselt pigem toimib toetuste alusel, mitte ka finantsinstrumentide toel, mis tuleb tagasi maksta. see on väga suureks muutuseks kogu sektorile. mis on tinginud selle, et investeerimispank tunneb huvi põllumajanduse ning maapiirkondade vastu? kas investeerimispank leiab, et põllumajandus ja maapiirkonnad on strateegilised valdkonnad või valdkonnad, kus innoveeritakse, eksperimenteeritakse, seda arvan mina ise näiteks. paradoksaalselt on tegemist ju ka piirkondadega, seda ütlesite ka teie ise oma sõnavõtus, kus sissetulekud on madalamad kui ükskõik kus mujal. võib-olla te leiate ja võib-olla on see ka põhjuseks, miks te lähenete põllumajandusele on see, et äh, maa arengu osa väheneb äh, kahekümne viie protsendi võrra tulevasest äh, eelarvest, mis on siis investeerimisvahend ÜPP-s. kas te leiate, et te siis kompenseerite mõneti, aitate seda sektorit, sellepärast et tahame teha enamat ju vähemaga nüüd? mõningad küsimused samuti tõstatuvad, osadele juba vastasite. kui te räägite kohalikest regionaalsetest projektidest, mida toetatakse, millistest projektidest te siis räägite? ja kas te annate ka mikrolaene? Need on sellised küsimused, mis tõstatuvad praegu, kui Euroopa Investeerimispank tunneb maapiirkondade vastu huvi. me oleme ajast pisut maha jäänud, palun teeme lühidalt. jah, aitäh me muidugi tervitame seda äh, kava, äh, meil on vaja moderniseerida põllumajandust ja see peab käima kindlasti läbi äh, eraettevõtjate finants, finantseerimise. ma leian, et Euroopa Investeerimispanga kava on hästi koostatud, võttes arvesse väljakutseid sektoris, mahemajandus on innovaatiline valdkond ja seda tuleb edendada, aga ma arvan, et me ei tohi unustada ka neid põhjusi, mis tegelikult on tekitanud raskusi kogu meie toiduainetööstuses. Äh, kahepoolsed kaubandussuhted ning maailma äh, äh, majanduslik olukord praegu takistab igasugust stabiliseerumist ning eelarvelisi ennustusi ning investeeringud võivad muutuda hädavajalikuks pidevalt kui me ei saa lahti sellest Euroopa Komisjoni tegevuse tagajärjel tekkinud ebastabiilsusest, see tähendab muidugi seda ka, et põllumehed ise peavad rohkem pingutama ka kliimavaldkonnas, ma kahetsen, et meil ei ole rohkem investeeringuid eh, kestlikemate ja odavamate toodete väljatootmiseks, tosanitaaltoodete just. härra Agnew. suur tänu härra McDonald, see oli, Taul, see oli väga huvitav ülevaade Euroopa Investeerimispanga tegevusest, aga te ei maininud Brexitit. ja mina tundsin suurt huvi selle vastu, mida te ütlesite, seda, selle kohta, et liikmesriigid panid raha panka Rooma lepinguga ja pärast kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal tehti veel üks kapitalisüst, nii et päris palju Briti maksumaksja maha on Euroopa, raha on Euroopa Investeerimispangas. ja dividende ei lähe sellest tagasi Ühendkuningriiki. nii et põhimõtteliselt, kui me Euroopa Liidust lahtume, on see raha meie jaoks kadunud, ei ole ole mingit mõtet seda raha seal hoida, iseäranis nüüd, kus seda hakatakse kasutama selleks, et põllumajandus äh, ettevõtteid rahastama kahekümne seitsmes liikmesriigis, mis hakkavad konkureerima Ühendkuningriigi ettevõtetega, nii et põhimõtteliselt Briti maksumaksja taskust makstakse konkurentside taskusse vahendeid, see ei toimi, see ei ole õige. millised on plaanid selle suure summa osas, ma eeldan, et te olete selle eest hästi hoolitsenud, aga mis selle rahaga siis saab? esimees, ma arvan, et see on õigustatud kommentaar ja nüüd siis on mul kakskümmend seitse sekundit veel jäänud, aga rohkem ma edasi ei räägi ning ma paluksin kolleegide mikrofonid kinni panna siis, kui nad on rääkinud üks minut ja kolmkümmend sekundit. härra Andrei, jah, aitäh, aitäh teile tänase sõnavõtu eest ma ka, minul on tekkinud küsimusi selle kohta, miks Euroopa Investeerimispank tunneb põllumajanduse vastu huvi just praegu, kui siin on raskusi tekkinud aga kui te rääkisite sellest, keda te tahate äh, toetada, te rääkisite suurettevõtetest, kahekümnest miljonist ja nii edasi, siis ma mõistsin väga hästi, milline on teine suundumus. see tähendab seda, me ei ole siin omavahel kõik nõus, osad toetavad perepõllupidamist, teised suurettevõtlust. üheksakümmend kaks, äh, kui liberaliseeriti põllumajandus, äh, siis olukord muutus, aga nüüd on vaja ka poliitilist vastutust kanda, meil on vaja et äh, läbi finantsvahendite toetaksime siis suurettevõtlust, aga äh, kui ja ÜPP-st tuleks siis rahastada väiksemat põllumajandust, väga, seda on aga väga raske niimoodi läbi viia, võib-olla oleks võimalik seda süsteemi natuke muuta, meie jaoks on oluline see, et maapiirkonnad oleksid äh, elavad. alates üheksakümne teisest aastast peale me näeme tegelikult, et äh, põllumajandus kontsentreerub üha enam, aga mis äh, piirini te tahate, kas te tahate lõpuks täielikult äh, välja suretada maaelu äh, siis varsti ei olegi enam ähm, ähm, mägede, mägistes piirkondades elanikke me näeme, et ühest küljest on siis finantseerimine loodud ning teisest küljest on ka toetused ja võib-olla seeläbi me suudame vastata viiesaja miljoni eurooplase ootustele kollektiivselt. Um, suur tänu ja äh, tere tulemast meie komisjoni, härra McDowell tahtsin küsida ühe teema kohta, millest rääkisime omavahel nelja silma all ennem. see Euroopa Investeerimispanga väikese kuluga äh, rahastamissüsteem metsandusele Iirimaale, äh, sellega on tekkinud probleeme, välisettevõtted äh, so suruvad kohalikud ettevõtted välja ja ehitavad metsi nii, et äh, bioloogilise mitmekesisusega seotud vajadusi ei võeta arvesse. ja minul on sellega seoses see probleem, et olen proovinud nüüd korduvalt saada teavet selle kohta, et kust äh, see vahend tuleb, kuhu kapitaliinvestorid on registreeritud, milline on, äh, millised on nende portfellid äh, ja milliseid piirkondi see puudutab, aga seda infot on väga võimatu kätte saada. ja põhimõtteliselt ma arvan, et tegemist on avalike vahenditega, mida selleks on kasutatud ja mu küsimus teile oleks, kas Euroopa Investeerimispank on valmis seda informatsiooni avaldama, pidades silmas seda, et praegusel hetkel kaks protsenti meie kaubandusest äh, praegusel hetkel äh, on äh, metsanduse all ning metsanduse ja selline lähenemisviis ei ole mõistlik ja Euroopa Investeerimispanga kuvand võib ka kannatada spekuleerijate all, keda te rahastate. härra Flanagan. suur tänu äärmiselt huvitav ettekanne, härra McDowell. ma tahaksin öelda, et me kohtusime Jane Fihiniga ta töötab praegusel hetkel Euroopa Investeerimispanga äh, töötajana Iirimaal ja ma tahaksin rääkida samasugusest teemast nagu eelkõneleja, meie, minagi tunnen selle pärast muret, kas võiksite täna rääkida äh, meile sellest, kui kindel te olete äh, selles, et nendes investeeringutes peetakse Euroopa direktiivide sätetest kinni ja kas need tõesti on kestlikud investeeringud? võib-olla selgitaksite natuke seda, väga paljud tava, tavalised põllu majandustootjad küsivad, äh, kuidas nemad saaksid samasuguseid investeeringuid äh, selliste investeerimisfirmade moodi. ja mis puudutab laene Rabopangaga seoses, räägiti siin kahest miljardist odavatest laenudest põllundussektorile, see on väga tore ja Äh, väga palju tuleks ära teha, põllumajandustootjatele on vaja õiglast hinda selle eest, mida nad toodavad äh, ja äh, kliimamuutus, bioloogilise mitmekesisuse suurendamine, vee kvaliteedi parandamine ja nii edasi väärivad toetust, õiglane ning siis avalike hüve eest maksete saamine ning põllumajanduspoliitika õig-, vahendite õiglane jaotus, need kriteeriumid peavad olema tagatud, teie ütlesite alguses, et teie investeerite ja te peate peavad äh, raha teenima, et investeeringud peavad olema kasumlikud, aga praegusel hetkel ilma kõikide nende asjaoludeta, äh, mida ma praegu mainisin, äh, suurem osa põllumehi ikkagi kaotab raha. ja kuidas te siis eeldate, et tuleb mingisugune kasumlikkus, kui need ülejäänud tegurid ei muutu? praegusel hetkel põllumehed on saanud siiani toetusi ja toetusi ei tule tagasi maksta, toetusi saab kasutada selleks, et äh, vahendeid juurde laenata võib-olla, aga, aga nüüd on olukord muutumas ja antakse ainult laen võib-olla on kuskil küll kasumlikud põllumehed, aga tahaksin neid äh, kohata, aga kuidas te eeldate, et põllumehed tulevikus laenud tagasi maksavad äh, praeguses olukorras, kus nad raha ei teeni? härra Hausling. mida ma praegu siin kuulsin, see meenutab väga investeeringuid suurtehnikasse. siin nähakse ette investeeringuid pastöriseerimistehnoloogiasse ja suurtesse metsandusettevõtetesse, kus on aga algatused VKE-de jaoks, kes tegelikult peaksid saama kasu. Need on ettevõtted, keda pangad ei taha rahastada kus kohas on see alumine piir, kui suured peavad ettevõtted olema, et nad saaksid teie kapitali kasutada? küsimus on ka selles, te ütlesite, et te investeerite väga palju biomajandusse. mida te tegelikult konkreetselt toetate? biomajandus on väga lai mõiste. sooviksin teada, mida te täpselt toetate, millises suunas teie investeeringud liiguvad? küsimus on selles, kas te jaotate oma raha väga erinevatesse valdkondadesse või on see seotud konkreetselt tehnoloogia parandamisega, turustuse parandamisega, sooviksin siin täpsemat infot. proua Mäkinas, palun. suur tänu, esimees, aitäh Andrew, selle ettekande eest, kõik äh, lähtuvad oma liikmesriikidest, mina vaatan Iirimaad, üks miljardit investeeritati Euroopa Investeerimispanga poolt eelmisel aastal teadus äh, tervishoidu, Brexitiga seotud teemadesse, äh, sotsiaalpoliitikasse, taastuvkütustesse ja nii edasi. metsandus on väga vastuoluline teema ja teie enda kodulehel räägitakse sitkas Bruce'ist kui te metsandust äh, rahastate, siis äh, mind huvitab, kas põllumehed võiksid kokku kokku tulla, üheneda ning kollektiivina teilt äh, vahendeid taotleda. kas äh, on vaja suurt investeerijat, kas äh, ri-, liikmesriik võib teistsuguseid mehhanisme rakendada, kui suur peab olema see üksus, sellepärast et rahastamine on probleem ja mida madalama hinnaga rahastamisvahendeid saab, seda parem, nii et oleks hea kuulda, millised võimalused üldse on. aitäh. Bardzo proszę przedstawiciela komisji, komisji pana Pilkę nüüd saab sõna komisjon, palun. jaa, thank you, chairman. Just one uh, short indication of suur tänu. ma räägin natukene finantsinstrumentide rollist maaelu arengupoliitikas ja sellised finantsinstrumendid toetavad toetusi, stipendiume Äh, põllundussektor ja üldsegi maapiirkonnad vajavad investeeringuid ja me ei saa ainult toetuste kaudu äh, seda vajadust rahuldada. me tahaksime, et meil oleksid finantsinstrumendid, sihipärased finantsinstrumendid, sellepärast et nii me saame suunata vahendeid väikestele äh, põllumajandustootjatele, suurtele ning tagada juurdepääsu kapitalile Äh, mis liikmesriikides on väga äh, e-, erinevalt tagatud, meil on vaja erinevaid instrumente selleks, et oma poliitilisi eesmärke saavutada. selles kontekstis võib öelda, et see, mida teeb Euroopa Investeerimispank, täiendab meie poliitilist tegevust, meil on ka teisi partnereid, nagu näiteks äh, liikmesriikide promootorpangad ja kõige selle tulemusena on meil rohkem kvaliteetseid projekte maapiirkondades suur tänu. ja nüüd siis annan sõna meie külalisele, härra McDowellile, palun, teil on taas sõna. <clears throat> You um... aitäh nende küsimuste eest. üritan vastata nii paljudele, kui jõuan ja kolleeg Werner Schmidt äh, võib ka veel täiendada, kui ta soovib innovatsioon põllumajanduses on tõesti väga oluline. kui me rahastame suuri projekte, ehk siis eh, mida ei vii läbi VKE-d, siis peavad nad tulema mõne muu üldise poliitilise eesmärgi alt, innovatsioon või kliimamuutused. me ei rahasta mitte lihtsalt suuri eh, maheettevõtjaid või eh, tootle-, töötlejaid, vaid meil on vaja mingit eesmärki see projekt peab olema innovatiivne, toob uue tehnoloogia, uue töö, töötleva tehnoloogia Euroopas või midagi sellist. või siis arendatakse, kas tuuakse kuskil mujal sisse uus tehnoloogia või siis töötatakse siin välja. ehk siis äh, siin see innovatsiooni aspekt peab olemas olema. innovatsioon ei saa toimuda talutasandil me oleme kogu, eh, pikalt teinud tööd eh, komisjoniga eh, ja vaadanud, mida saab teha farmi, talude tasandil, näiteks digiteerimine, ma usun, et see on suureks väljakutseks ja võimaluseks. siin ei pea ma silmas lihtsalt seda, et tuleb ühendada lairipühendusega, vaid tuleb ka põllud ühendada selleks, et hinnata mm, pinnase kvaliteeti, veetaset ja nii edasi. see kõik peab olema automatiseeritud ning see aitab ka põllumeestele produktiivsust äh, maksimeerida. see on uus lähenemine, mis aitab meil äh, toetada äh, põllumajandusettevõtteid. innovatsioon seega on siis esmatähtis, mikrorahastamine samuti. võib-olla mu kolleeg ütleb selle kohta paar sõna. ma võib-olla ei seletanud päris hästi seda, kuidas me tegelikult toetame väiksemaid projekte üldises plaanis läbi otselaenamise siin mainisin äh, kahtekümmet viite miljonit, mis on tõesti väga suur summa. aga äh, see on siis see, kui me laename oma otse talule, aga me toetame tegelikult äh, ka neljakümne tuhandelisi projekte, seda läbi vahendajate, läbi pankade. tegemist ei pea olema suurte ettevõtjatega, need on palju kättesaadavamad me ei saa seda otse teha, seda sellepärast, et meie äh, pank on äh, väike, meil on küll suured vahendid, aga kolm tuhat inimest Luksemburgis, me ei saa nii väikeseid laene läbi vaadata, see ei oleks praktiline ja tõhus. me peame siin äh, toetuma vahendajatele meie muudame laenud odavaks, nemad siis äh, annavad need välja. seega meil on selliseid partnereid äh, vaja, kohalikke pankasid ning nemad saavad siis ka väiksemaid äh, projekte rahastada. võiksin teile selle statistikaga saata. suur osa meie rahastamisest põllumajandussektoris läheb just väiksematele projektidele ja seda läbi pankadest vahendajate. ligi seitsekümmend viis protsenti ütleks nii umbrupsu vabandan, et varem see selgemalt välja ei tulnud minu ettekandest. me üritame komisjoniga ka noorte põllumeeste jaoks programme välja töötada, meil on olnud erilaenud just noorte põllumeeste jaoks. ja pakume neid läbi äh, pankade vahendajate, äh, Bank Agricoliga näiteks olid meil eraldi laenud, vägagi atraktiivsed tingimused ning äh, laenukõlblikus äh, tingimused olid nii paika pandud, et need olid tõesti suunatud just noorpõllumeestele, kes alustasid investeeringutega. küsisid äh, ka majanduslike aspektide kohta Itaalia näidete kohal. meil on kümme Äh, üksust Itaalias, mis kasutavad e ERDF-i fonde ja kasutavad siis seda viitsadat miljonit, et laenata VKE-dele. ja iga üksus siis tegeleb teatud erisektoriga, aga koos siis äh, tegutsevad selleks, et see oleks odavam, majanduslikult tõhusam ja see võimaldab siis pankadel ka suuremaid laenuportfelle koostada, see muudab ka hinnad agressiivsemaks, see on vägagi innovatiivne. Eh, kuidas Itaalias mitmed regioonid on ühinenud selleks, et eh, Euroopa Investeerimispank taolist mandaadi saaks. tõenäoliselt järgmise kuue kuu jooksul mm, me jätkame seda eh, ka mujal Euroopas. esitati ka päris palju küsimusi poliitika kohta OECD tegi ettepanekud, et tuleks, selle kohta, kuidas tuleks mitmeaastases finantsraamistikus ÜPP-d käsitleda, võib-olla ma siin ei vasta sellele, see on parlamendikomisjoni, nõukogu asi. meil on niigi juba pangana päris palju vastutust. meie ei tee poliitikat, vaid viime poliitikat ellu samuti küsimused selle kohta, miks teatud sektorid on raskustes ja kuidas äh, maailmas hinnad mõjutavad seda, jällegi siin on tegemist millegagi, kus me üritame aidata sektorit, üritame aidata parandada tootlikkust selleks, et äh, sektor suudaks vastata ka maailmaturu survele üks äh, rahvasaadik äh, küsis Brexiti kohta ning seal on ka äh, tegelikult läbirääkimiste käigus on arutatud ka e-, Euroopa Investeerimispanga rolli ja seda, kuidas me tagastame kolm koma viis miljardit siis tagasi äh, Äh, Ühendkuningriigile, see on nende poolt sisse makstud kapital, aga selles kõiges on omavahel kokkuleppinud läbirääkijad. Äh, muidugi kõiges äh, peab enne kokku leppima, kui üldist kokkulepet saab lugeda kinnitatuks, aga see osa on praegu siis kokku lepitud. erinevad põllumajandusmudelid ilmselgelt erinevates liikmesriikides ja tundub, et see on ka üks komisjoni uue ettepaneku aluseid et liikmesriigid saavad oma lähenemise juurde jääda selleks, et saavutada ühiseid eesmärke. meie rahastame liikmesriike ja nende poliitikaid, nende operatiivkavasid. me ei rahasta ainult ühte või teist süsteemi, ühte või teist mudelit, vaid me rahastame ikkagi läbi kaasrahastusmudeli ja, ER, ja ER, teeme seda, pidades silmas äh, regionaalarengu eesmärke äh, saadikud Flanagan ja Kordi küsisid. metsade kohta, meie jällegi viime poliitikat ellu, mitte ei tee seda, Iiri valitsus on paika pannud äh, teatud eesmärgid metsanduse valdkonnas mida Euroopa Komisjon ja Euroopa poliitika saavad toetada. iga operatsioon, mida me läbi viime äh, liikmesriikides, mitte ainult Iirimaal, peab tegelikult saama ka liikmesriigi endapoolse heakskiidu, me ei saa mitte midagi teha mitte üheski liikmesriigis, ilma et liikmesriik ise seda oleks heaks kiitnud. kui me rahastame metsandust Iirimaal, siis me peame pöörduma Iiri äh, võimude poole, nemad annavad oma heakskiidu sellele. me leiame, et me jah, oleme suutnud suunata läbi oma rahastamise Iiri investeeringud kestlikumale teele. kasutame ühte Ühendkuningriigi põhist rahastut ja Iirimaa on, on siis partner selle. meil ei ole ühe kultuuripõhine lähenemine, varem see nii Iirimaal oli, meie siis äh, edendame teistsuguseid lahendusi, mida kasutatakse mujal, Taanis ja ka Kesk-Euroopa riikides. ehk siis kaetaks maa-ala pidevalt erinevate liikidega. mitte nii, et lihtsalt raiutakse mets maha ja siis kasvatatakse jälle üles. me usume, et majanduslikult ja kaubanduslikult on see vägagi äh, tõhus ning ka haigustele on parem vastupanuvõime ning ka kliimamuutustele siin on ka oma majanduslik loogika taga, nii et me jätkame oma sotsiaalsete keskkonnastandardite elluviimist äh, ka metsanduses. kui Iirimaal mõni kodanik või kuskil mujal äh, inimesed usuvad, et äh, kui me midagi rahastame ja sellega rikume keskkonnaseadusi, kas liikmesriigi omasid või Euroopa Liidu omasid, siis meil on ka kaebuste esindamis, esitamise mehhanism olemas seega ma kutsuksin üles, et kui te leiate, et selliseid näiteid on, eh, kui on rikutud eh, liikmesriigi või liikme, eh, Euroopa Liidu seadus, siis tuleks seda kasutada. keda te rahastate, küsiti. kõik on üleval meie veebileheküljel. aga kuhu see siis investeeritakse, küsitakse saalist. kui me investeerime mõnda rahastusse siis meil on läbipaistvus nõue ja me peame ütlema, palju me oleme investeerinud, kes seda rahastut edendasid ja mis sellest on oodatud. kellesse sealt edasi investeeritakse, see on juba fondi enda vastutuses või rahastu enda vastutuses. aga igal juhul jääb alles nõudmine täita keskkonna ning sotsiaalstandardeid aga oleme valmis veel pikemalt vastama sellele, kui vaja. Äh, proua McInnes küsis ka ühe küsimuse. jah. me arutame erinevaid operatsioone nii Iirimaal kui äh, mujal ja see puudutab siis kooperatiivide rahastamist ja tegelikult me oleme juba rahastanud äh, paari kooperatiivi Iirimaal ja meil on ka mõned teised, äh, mis praegu on arutlusel. rahastame läbi Koosmega mitmeid erinevaid väikseid äh, talusid Iirimaale läbi tavalise traditsioonilise panga koostöö. meil on ka oma partner Iirimaal kolmsada kolmkümmend miljonit on eraldat- äh,, laenatud Iiri partneritele läbi siis pangasüsteemi. kui lubate, siis annan sõna kolleegile Werner Schmidtile, kes võib-olla vastab äh, ülejäänud küsimustele, eriti mikrorahastamise küsimustele. palun, kui lubate. aitäh ja tere pärastlõunat kõigile. Äh, viibin siin suurima heameelega täna ja tahaksin äh, paar lisamärkust teha tahaksin lihtsalt meelde tuletada kõikidele selle koja liikmetele, et me oleme mandaadiga, äh, vabandust, me oleme nõudlusepõhine asutus, see tähendab seda, kui nõudlust ei ole, kui taotlust ei esitada, siis me ei saa investeerida. viimastel aastatel me oleme näinud ja siinkohal tahaksin vastata Saksa küsimusele oleme näinud, et üha rohkem äh, suuname me raha VKE-desse, kui teil on jäänud mulje, et me rahastame ainuüksi äh, suuri ettevõtteid, suuri operatsioone, siis äh, see nii ei ole. Andrew ka juba mainis seda, et nelikümmend tuhat on see lävi ja näiteks kahe tuhande 000 seitsmeteistkümnendal aastal kaheksakümmend protsenti kõikidest meie laenudest läksid tegelikult VKE-dele, kakskümmend protsenti suurematele. kui teid huvitab täpsemalt see, mida me rahastame erinevates sektorites, siis kõik need projektid äh, on meie veebilehele üles pandud ja meil on ka eraldi sektsioon põllumajanduse kohta. mis puudutab mikrolaene Andrei juba mainis seda, milline meie süsteem on, me kasutame Euroopa Investeerimisfondi. seal on kaks fondi tegelikult koos, mis eh, investeerivad põllumajandussektorisse päris kõvasti. kui te tahate eh, oma valimisringkonnas juurdepääsu sellele, siis meil on ka äh, iga riigi kohta vahendajate nimekiri veebileheküljel olemas ja meil on ka ära toodud kohalikud bürood. nii palju tahtsingi omalt poolt lisada praegu, aitäh. Jeszcze prosił o głos pan poseł Flanagan. Pół minuty. Half minute. Pool minutit teile, palun jah, kui minu valija minuga ühendust võtab võimaliku saastatuse pärast, sellepärast et võib-olla rikutakse keskkonnaseadusi, sellepärast et äh, istandused on äh, või metsamajandusettevõtted on liiga lähedal ähm, jõgedele. kuidas ma siin saan selgeks teha, et tegelikult on siin tegemist Euroopa investeerimise rahaga ning et te saaksite midagi teha, sest te ütlesite, et see vastutus teile jääb Um, the first uh, esimesed äh, vastutajad on otsesed rahastajad siis. ja nemad peavad äh, andma info ka rahastuse kohta erinevate äh, ettevõtete puhul, aga kui tegemist on mingi konkreetse kaebusega mis puudutab äh, keskkonnastandardeid, äh, mis meie pank peaks äh, täitma ja kui teil on mingi konkreetne kaebus ja selle meie pangale edastate, siis me saame kinnitada, kas siis kuskilt on investeeringuid olnud mingil hetkel ka meie pangalt. me uurime selle välja, avaldame tulemused. uurimus on sõltumatu selle vii-, see viiakse läbi meie pangasiseselt sõltumatu kaebuste ehitamismehhanismi alusel. nii et me saame kõik need kaebused muidugi läbi vaadata ja väga hea meelega teeme seda, kui te meile midagi saadate. suur aitäh teile. me oleme nüüd sõnavõtud kõik ära kuulanud saadikutelt, nemad said ka vastused. aitäh teile. aitäh ka Euroopa Investeerimispanga esindajatele. kes kindlasti pakkusid meile palju uut teavet. nüüd aga sellega saame lõpetada kõnealuse päevakorrapunkti. jällegi suur aitäh teile, härrased. Jesteśmy do następnego, czas nas mamy e, opóźnienia okay.. ma vabandan, et pean kohe kiiresti järgmise punkti juurde minema, me oleme natukene maha jäänud ajakavast. nüüd saame minna edasi siis. linna ja linna lähipiirkondade põllumajandus ning me kuulame uuringut, mida, mis valmistati ette meie endi soovil panią doktor Anett Pior. ning e, doktorid Anett Piori ja Ingo Sasada siis tutvustavad meile seda uuringut. przygotowana przez Centrum Badawcze Krajobrazu Rolniczego Leibnik. ja see valmistati Leibnizi e, põllumajandusmaa teaduskeskuses ja tellitise poliitikaosakonna B poolt. eesmärgiks on pakkuda infot siis linna ja linna lähipiirkondade põllumajanduse kohta Euroopa Liidus ning siin räägitakse sellest, kui mitmekesine see nähtus on, millised on selle tunnusjooned, mis kasu sellest saab ja mis on selle piirangud. see on kindlasti väga huvitav ja, ja tähtis valdkond väga tähtis küsimus. eriti kui me räägime selle sektori turuvõimalustest. see on ka põhjuseks, miks meil seda infot vaja läheb ja ma tahaksin nüüd paluda, kui saaksite kahekümne minutiga kokku hakkama. sõna on teil Um, dear Mr. Chairman, uh, dear members of the parliament, um, um, thank you for the kind... lugupeetud esimees, lugupeetud parlamendiliikmed, aitäh selle lahke sissejuhatava tutvustuse eest, mina olen Inga Sassada Leibnizi põllumajanduse uuringute keskusest, minuga koos on minu kolleeg Anett Piauri ning me tahaksime tänada teid võimaluse eest tutvustada eile linna ja lähipiirkondade põllumajanduse Euroopa Liidus äh, uuringut. põllumajanduskomisjon Euroopa Parlamendis tellis selle uuringu ning äh, nüüd on see uuring valmis. meie tänane ettekanne on üles ehitatud kümnest küsimusest lähtuvalt ja need kümme küsimust jagunevad neljaks erinevaks teemaks. põllumajandus linna kontekstis äh, siis äh, Ähm, motivatsioon, eesmärgid, potentsiaal põllumeestele, poliitiline, institutsiooniline keskkond ja soovitused poliitiliseks tegevuseks lõpetuseks. enne kui me hakkasime rääkima põllumajandusest, hakkame rääkima põllumajandusest linna ja linna lähipiirkondades, on oluline, et me teaksime millised on sellise põllumajanduse omapärad, linna lähipiirkond, nad, piirkondade ruum on äh, valdkond, kus linna ning maaruumid, maapiirkonnad kohtuvad ja seda piirkonda, neid piirkondi iseloomustab tugev dünaamika linnastumisprotsess, rahvastiku kasv ühelt poolt ja teiselt poolt seda iseloomustab ka killustunud haldusolukord. mis toob endaga kaasa oma äh, survetegurid, oma raskused, aga ka oma võimalused. ja nendest tuleb olla teadlik, kui me räägime linna, linnapiirkondade põllumajandusest ühelt poolt äh, põllumehed nendes piirkondades on äh, surve all, nad peavad konkureerima maa pärast, peavad konkureerima tööjõu pärast. on mitmeidki teisi raskendavaid tegureid, aga teiselt poolt ning seda tuleb meeles pidada, on kuivõrd tegemist on äh, tarbijatele lähedase tootmisega füüsiliselt, siis ähm, kaasnevad sellega ka oma selged plussid. linnaturule lähedal olemine on seotud äh, ka äh, linna kogukondade äh, loomingulise nooruse ja, ja muu sellisega, mis on üheks stimuleerivaks teguriks põllumajandusele. see on tekitanud olukorra, kus põllumajandus nendes piirkondades on arenenud ja mitmeid kohanemisstrateegiaid, mitmeid ärimudeleid, millest tahaksin, tahaksime täna oma ettekandes rääkida. kõigepealt põllumajandus. linna kontekstis siin on mitmeid tehnoloogilisi võimalusi. on ka kogukonnapõhist põllumajandust, aiapidamist üldiselt me püüame leida ühiseid nimetajaid. üheks ühiseks nimetajaks on see, et kasutatakse suhteliselt väikest ruumi, põllumehed on otse kui aiapidajad ning sageli ei ole neil mingisugust põllumajanduslikku ametlikku haridust ning äh, väga harva on nad, nende tegevus kasumile suunatud Nad kasutavad ajutisi kohti, maa-alasid ning on töötanud välja terve rea innovatiivseid lahendusi ning tehnikaid. põhimõtteliselt võib teha siin vahet tegevuse ulatuse vahel tava, tavaliselt on tegemist väga väike ja väheulatusliku põllumajandustegevusega sageli ei ole tegemist mitte korralike nii-öelda põllumeestega, põllumajandustootjatega, vaid kodanikuühiskonna esindajatega, kes tegelevad põllundusega ning seetõttu on huvid ka natuke teistsugused kui põllumajandustootjate huvid. lõppkokkuvõttes võime teha, e-, liigitada siis põllu, linnapõllunduse kolmeks aiapidamine äh, oma ja aiamaad, kogukonnaaiad, siis äh, põllumajandustegevus äh, sotsiaalkultuurilise suunaga, nagu näiteks kooliaiad, kultuuridevahelised aiad, aga kolmandaks on ka siis mõningad tulevi-, kasumile suunatud tegevused, nagu näiteks äh, katusepõllundus, seenekasvatus keldrites ja nii edasi. aga nüüd läheme edasi linnapiirkondadest linna lähipiirkondade juurde ja seal on rohkem sarnasusi tavapõllundusega, maapiirkondade põllundusega. aga kuna linn on endiselt füüsiliselt lähedal, siis on äh, sellel põllumajandusel siiski teatavaid erinevusi võrreldes äh, maapiirkonda ja põllundusega. oluline on see, et põllumajandus nendes piirkondades ja selle põllumajanduse väljavaated on muutunud viimaste aastakümnete jooksul. seitsmekümnendatel aastatel mõjutas põllundust äh, linnapiirkondade lähedus negatiivselt, aga nüüd me teame, et sellisel põllundusel on ka arengupotentsiaali. ja siin on siis tegemist põhimõtteliselt nelja erineva kohanemisstrateegiaga, mida põllumehed kasutavad. eri, spetsialiseerunud tootmine, üsna intensiivne aiandus to-, tootmine, kõrgväärtusega kultuuridele keskendumine, teenuste spetsialiseerumine teenustele spetsialiseerumine, nagu näiteks ähm, põllu, nagu näiteks ratsutamise teenuse, ratsutamise tegevuse pakkumine. siis veel selline traditsiooniline lähenemine, otse turustamine ähm, farmi ukselt, farmi, farmist otse ostmine ja, ja nii edasi ja nii edasi. üha rohkem kasutavad põllumehed ka digitaalvõimalusi selleks, et äh, kontakte tarbijatega parandada. põllumajandustootja tulude mitmekesistamine on üks äh, lahendusi, siin näete, jällegi peetakse hobuseid äh, selleks, et sissetulekuallikaid mitmekesistada, samus taluturism ja nii edasi ja viimane alternatiiv sarnaselt äh, linna aiapidamise ning linna põllundusega on tegemist äh, sageli kogukonnapõhise tegevusega, näiteks lõikuseaeg ja nii edasi põllumajandused on väga erinevad liiki ning äh, põllundusega tegelevad inimesed on väga erinevad ja äh, ka kasu on väga erinev. Ähm, kasumile suunatud põllundustegevus äh, loomulikult toob majandusellu kõige rohkem kasu ähm, sissetuleku ning töökohtade näol. aga teisalt linna ning äh, linna lähipiirkondade põllumajandus võib äh, tuua kasu ka keskkonnale, suurendada linnaelanike teadlikkust keskkonnaküsimustest ja nende väike suurus äh, aitab panustada rohelisse taristusse linnapiirkondades. ka ühiskonnale toob selline põllumajandus kasu tuues uusi oskusi, uusi teadmisi, aidates kaasa kogukondade ülesehitamisele ja äh, eriti sellised kogukonna ning kultuuride vahelised aiad on selles kontekstis äh, väga olulise tähtsusega. samuti äh, me tuvastasime kasu tervisele, eriti terapeutiliste farmide puhul ning sotsiaalsuunitlusega farmide puhul ja enne kui ma annan nüüd ohjad üle oma kolleegile, tahaksin veel kord äh, toonitada, et äh, linna ning linna lähipiirkondades tegeletakse põllumajandusega, mis on oma olemusest erinev äh, varasemast põllumajandusest ning põllundus on siis kolinud nõudlusele lähemale ning suudab pakkuda tervet rida erinevaid kasutegureid ning äh, võib olla uueks võimaluseks äh, ning nüüd annan sõna üle kolleeg Annette Peorile. suur tänu, lugupeetud esimees, kallid kolleegid, mul on suur rõõm jätkata meie tänast ettekannet aga loomulikult on äh, sellisel põllumajandusel ka oma piirangud ning oma ohud. Mm, juurdepääs maale on üks kõige suurematest piirangutest, äh, nii nagu me kuulsime juba, siis äh, kil-, maa on killustunud, maa hind on kõrge ja uued tegijad on maaturul, kes tekitavad suure konkurentsi väikestele perefirmadele ja iseäranis uutele turule tulijatele ja on uusi mudeleid, mida siin rakendatakse. teiseks ohuks on tehnilised lahendused, mis ei ole veel piisavalt välja arenenud, et neid ellu rakendada. ja meil on väga palju pilootprojekte, iduettevõtteid, aga neil on investeerimiskulud suured ning seda valdkonda tuleb veel edasi arendada. piirangud ja ohud on või, või võivad olla seotud linnapõllundusega, sellepärast et äh, puudub piisavalt teadmisi, on suur nii-öelda hall ala, kus me ei tea, kas tegelikult põllundustegevus vastab headele põllunduse tavadele ning kõikidele õigusega ette nähtud põhimõtetele, näiteks väestami, väetamise ning maa parandamise osas, kas peetakse kinni maaraamdirektiivist, äh, kvaliteedikontrollist, turvalisusest äh, ning ähm, makstakse maksta. Neil ei ole piisavalt kontrollisüsteeme, sellepärast et tegemist on pigem mitteametlike süsteemidega. see mitteametlikkus aga on ka võimalus ning äh, meil on näiteid selle kohta, kuidas toimuvad muutused ning kuidas me näeme, et üha rohkem on noori põllumehi linnapiirkondades ning naisi on rohkem linnapiirkondades. ning meil on ka edukaid mudeleid selleks, et äh, pagulasi kultuuridevahelistesse kogukonnategudesse, tegevustesse integreerida ja ja siis äh, meil on siin ka ühe äh, ja võrgustikud äh, ning kuna nendes piirkondades on suured äh, puuviljatootmise keskalad, siis see toob kaasa oma plusse ja oma miinuseid. samas me näeme ka seda, et väga paljud leiavad, et nad on tootmise järgse paradigma osad, neil on, nad lähtuvad jagamismajanduse mudelist ning tuleb tagada ka see siis, et meil oleks mingisugune mittekasumlik lähenemisviis. siis äh, põllumeeste perspektiiv Äh, tavaliselt tahad, äh, äh, me, me peame mõtlema perefirmade poole, mitmekesiste perefirmade poole, uutele turule tulijate peale, kes tahavad, et neid tunnustataks põllumeestena, neil on väga äh, lähedased suhted tarbijaga, mida maapiirkondades ei ole, ja tarbijate jaoks on, otsivad nad rohkem jälgitavust, suuremat usaldust ning nad pole rahul ülemaailmastunud toidupakkumissüsteemiga see on üheks nende innustajaks. küsimus, kas linna ja linnapiirkondade põllumajandus võib aidata toiduga varustatusele kaasa, sellele küsimusele on väga raske vastata, andmed ei ole piisavad selle kohta. see on tingitud sellest, et kõik statistilised ning seiresüsteemid ei võimalda meil seda põllundust teisest ülejäänud põllunduslikust tegevusest eristada mis puudutab teaduslikku diskursust, siis tegelikult äh, toidu, mitte toiduga varustatus, vaid äh, toidu suveräänsus äh, on siin olulised, juurdepääs toidule ju, toidu mitmekesisus, toidu kvaliteet, aga samas on on püütud ka näiteks nii-öelda toidutootmist suurendada metropolide lähe, lähistel ning arvut-, on püütud arvutada välja, kas äh, kas linnades äh, katuseaiad äh, võiksid äh, köögiviljade vajaduse rahuldada. mis puudutab põllumajandustegevust, siis üldiselt on väga palju mahepõllundust ning väga suur ühiskonna aktsept sellele ja teiselt poolt on ka mõned väga kunstlikuks peetud kõrgtehnoloogilised süsteemid poliitiline, institutsiooniline keskkond, kes mida teeb Euroopa Liidus selles küsimuses, lugege selles kohas meie uu-, selle kohta meie uuringut, teil on väga põhjalik ülevaade sealt ja linnapiirkondade platvorm, Purple ja, ja teised, kes esindavad rohkem piirkondlikku perspektiivi. ja kõik need organisatsioonid teevad koostööd üldise ÜRO ja Maailma Toidu, Maailma Põllumajandusorganisatsiooniga. tänu teadusuuringute rahastamisele varasema raamprogrammi ja Horisont kaks tuhat kahekümne raames on kogutud palju rohkem teavet selle nähtuse kohta ning meil on erinevaid ning see, et teema kohta on rohkem informatsiooni, see kajastub ka uuringutes. poliitilise sekkumise võimalused tulevad põllumajandus- ning maakeskkonnapoliitika kaudu praegu ei ole erimeetmeid võetud põllunduse kohta. ühine põllumajanduspoliitika on suunatud teistsugustele tegijatele, aga linnalahistele farmidele rakendatakse mitmeid meetmeid, me teame, et sellised süsteemid nagu äh, mahepõllundus, põllundus, äh, toiduahela toetus, investeerimistoetus on võimalikud äh, linnalahi piirkondades ja liideri kaasamises on ka olnud mingi muutusi varem kasutati neid vahendeid ainult selleks, et tasakaalustada e-, maapiirkondade ja linnapiirkondade vahelisi erinevusi. ja pärast konsulteerimist ühe ühise põllumajanduspoliitika valdkonnas nõuti äh, siis äh, nende piirkondade vaheliste erinevuste ühtlustamist lugege siinkohal põhjalikumalt raportit, ma ei hakka kõike ette lugema teile, aga toonitaksin seda, et loomulikult on väga oluline koostöö kohalikul tasandil ning uued strateegilised võrgustikud ning toidupoliitilised tegevused tekivad just nimelt kohalikul ja piirkondlikul tasandil. üha rohkem on kohaliku tasandi ja kodanikuühiskonna algatusi, mis ühendavad erinevaid seisukohti, tehakse siis näiteks toidu turu, kohaliku tasandi turu, toidu, koolitoidu algatusi ja siis tuleb mängu kahe tuhande viieteistkümnenda aasta toidukvaliteedipakett ja mm, võrgustikud, mis tegelevad kuuel temaatilisel terjel. ja nad on rakendanud erinevaid instrumente selleks, et põllumajandusmaad kaitsta muu kasutamise eest. Nad töötavad välja toiduplaane, lõimivad neid teiste palju ulatuslikemate plaanidega mõjutavad otsustusprotsessi, aga on ka mitmeid tõkkeid integratsiooni puudulikkust erinevate teemade vahel ning ebaselge pädevuste jaotumine, jaotumine erinevate tasandite vahel, kohaliku, piirkondliku ja riikliku tasandi vahel, samuti ähm, mitmetasandiliste poliitiliste meetmete omavaheline äh, sobimatus äh, või vastuolulisus ning meie soovitused oleksid, et linna ja linna lähipiirkondade põllumajandus ei ole valdkond, kus tuleks mingisugust eripoliitilist tegevust rakendada või ühises põllumajanduspoliitikas seda valdkonda eraldi käsitleda, see on üks võimalus lihtsalt laiema diskursuse ning strateegia poole liikuda selleks, et saavutada poliitilisi e-, eesmärke, mis on meie tuleviku päevakorras ning mis sõltuvad mõningatest muutustest ning ähm, eeldavad erinevate teemade integreerimist piirkondlikul tasandil. nagu öeldi varem, äh, meil on selline territoriaalne äh, lähenemine ning võimalus sellest äh, Äh, lõhest üle saada, paremini ühendada maapiirkondi ja linnapiirkondi, suhteid parandada. Äh, see on suurepärane võimalus ning äh, juhtimismudelid peavad seda arvesse võtma ning vaatama, kuidas mitmetasandiline integratsioon võib aset leida, see on seotud ka sektoritevahelise integratsiooniga ning see võiks olla üheks võimaluseks, kuidas ühiskonna nõued poliitilistest tegevustest välja võtta, et meil oleks siis nõudlusest tingitud diskursus, mis äh, annaks legitiimsuse mõningatele strateegilistele otsustele või kohaliku tasandi ja piirkondlikele otsustele, mis peavad olema kajastatud Euroopa kontekstis. strateegiline ettenägelikkus on väga oluline. siin on ka temaatilised teljed, kuidas see koostöö võiks toimida, juurdepääs maale, turule, juurdepääs turule, äh, siis äh, lahenduste koondamine äh, ja turgude osas on üks võimalusi. lõpetuseks meiele leiame, et linnapiirkondade ja linna lähipiirkondade põllundus on oluline, positiivne valdkond, millel on ka positiivne kuvand. see on õppevaldkond, muudatuste edendamise valdkond, dünaamiline nähtus väga raskel, väga rasketes ruumilistes oludes. meil on väga erinevaid äh, linna ja linna lähipiirkondade põllunduse näiteid ja kõik see too, kõik need toovad kasu äh, ühiskonnale ja majandusele, aga poliitilistes valdkondades on vaja paremat lõimimist selleks, et paremini püüelda poliitiliste eesmärkide poole ja seetõttu linna ja linna lähipiirkondade põllundus võiks olla siin eeskujuks selle kohta, kuidas erinevaid kontseptsioone ja strateegiaid saaks omavahel integreerida ning vaadata, kuidas ühiskonna arengu eesmärke võib erinevatel tasanditel selle kaudu saavutada. me leiame, et oluline on teadmiste edastamine, vahendamine ja poliitilised algatused äh, peaksid hõlmama planeerimist rohkem kui tänaseni ning mõningad mehhanismid ning instrumendid peaksid olema sobimatud äh, linna ja linna lähipiirkondade põllunduse jaoks ja me ei tee ettepanekut selle kohta, et tuleks selleks mingeid erilähenemisviisi välja töötada. suur tänu ma vaatan nüüd saalis ringi, kes soovib sõna. kõigepealt eh, proua Rans-Garcia. suur tänu. mul on eh, alati mõte, eh, et kui inimesi on palju koos, siis on jah oluline kasutada ka õigeid nimesid, Ran Garcia on minu nimi, ma sooviksin kõigepealt tänada et esinejaid väga põhjaliku ettekande eest, mis puudutab põllumajandust linnades ja linna lähipiirkondades, see on tõepoolest väga oluline teema. linn ja maa, see on teema, mis puudutab kogu ühiskonda, mina ise olen pärit väikesest piirkonnast ja linna ümbruskonnas, La Rioja ümbruskonnas on veel palju põllumajandust ning linna servas tõepoolest tegeletaksegi põllumajandusega. see on aga tasapisi taganemas ning me peaksime sellist ettevõtlust tegelikult toetama. me ei tohiks jätta väikesi tootjaid tähelepanu väljast, väljapoole kui me siin äh, räägime mitmesugustest programmidest, äh, siis äh, tuleks silmas pidada ka sedasorti põllumajandust. just põllumajandust linnades, linna lähipiirkondades. poliitiline lähenemine Euroopa Liidus on aga siiski teises suunas seni olnud, me mõtleme maapiirkondadele ennekõike, mis ei ole kuidagimoodi linnadega seotud ning kui me räägime linnadest, siis me mõtleme tõepoolest ainult linnades, kus on metrood, mis on terviksüsteemid, kus on kunst, kus on arhitektuur ning me peaksime ka siin pöör-, valima juba teistsuguse lähenemise. linna põllumajandus on oluline teema, mida ei tohi tähelepanu alt välja jätta ning äh, linnades piirdub loodus sageli ainult parkidega äh, ning taolist põllumajandust näeb harva ja sellest on kahju. Äh, linnade arendamise programm oleks tegelikult väga hea võimalus just linna põllumajandust edendada me nagunii oleme ju tegelemas põllumajanduspoliitika reformimisega ning maaelu arengu raames võiks näha ette ka meetmeid linnalise põllumajanduse arendamiseks. seni on põllum-, maaeluprogrammid olnud äh, tõepoolest võivad pühendatud ainult puhtalt põllumajanduslikele piirkondadele, kuid seda võiks muuta. härra Andriu, palun. aitäh. ka mina tahaksin teid tänada nende ettekannete eest, sellepärast et need olid tõesti väga selgesõnalised ning tõstatavad äh, olulise küsimuse me peame rääkima neist uutest nähtustest. ja ma usun, et, et tegelikult tekib siin küsimus ka üldiselt ÜPP kohta. ja selle kohta, miks on läbi kukkunud. viiskümmend neli aastat juba on see meil olnud, muidugi ärge muretsege. Äh, ma liialdan natukene, aga ühest küljest on meil tarbijad, äh, kodanikud, teisalt äh, toiduained ja meil on vaja tagada usaldus. me oleme ka näinud, et kogu elanikkond on koondunud tegelikult äh, suurlinnade ümber. me näeme aga, mis on selle piirid, elamukriisid ohtlikud linnaosad ja nii edasi. ja ega ka mm, toiduainete küsimus ei ole võõras siin. tarbijad, kodanikud ju otsustavad, nemad on äh, ahela lõpus ja nende nõudmised on üha suuremad, sellepärast et nad mõistavad üha paremini seda, et äh, toiduained on olulised nende tervise jaoks ma pole üldse üllatunud selles osas, et linnapiirkondades soovitakse üha enam äh, seda, et nende lähedal kasvatatakse ka toiduaineid, näiteks tomateid ja muu selline. selliseid nõudmisi on üha rohkem ja te rääkisite erinevatest toiduainetest ning nende esilekerkimisest, ma arvan, et see lihtsalt tähendab seda, et ka meie peaksime tähelepanu sellele pöörama, kui ei oleks äh, tekkinud usalduskriisi toiduainete suhtes, siis ei oleks ka linnade põllumajandus niivõrd palju arenenud. mul vastust ei ole, aga ka minul endal on palju küsimusi selle kohta. see nähtus on väga põnev. see sunnib meil tulevikus, nagu ka proua Garcia ütles, kogu selle äh, piirkonna, äh, äh, valdkonnaga tegelema, linnalähedane põllumajandus, äh, linnasisene ja nii edasi. ja maapiirkonnad peaksime üritama leidma mingi tasakaalu linna ja maapiirkondade vahel. kujutage ette, et kogu linna põllumajandus äh, areneb väga kiirelt ning lõpptulemusena siis maapiirkondadel ei olegi enam äh, mingit mõtet toiduaineid äh, toota. me võime ju tegelikult selle stsenaariumi lõpuni läbi mõtelda. kahekümne aasta pärast siis võib-olla oleks huvitav vaadata, mis on saanud juhtisite tähelepanu ka sotsiaalse sideme olulisusele. jah, tõepoolest. linnapiirkondades on sotsiaalsed sidemed katkemas, see on tõsine raskus ning kui nüüd läbi toiduainete on võimalik seda uuesti luua, siis see on väga oluline, seeläbi äh, muudame, anname me mõtte, tähenduse äh, toiduainetele ka äh, linnapiirkondades ma usun, et äh, see tendents veelgi kiireneb ning äh, kindlasti vajab ka poliitilisi lahendusi. Erik, zauważyłeś, że mówiłeś cztery minuty? Erik, kas sa panid tähele, et sa kulutasid neli minutit ära? järgmisena härra Häusling, palun piirduda kahe minutiga. Erika pani nüüd mõõdupuu paika, neli minutit. nii palju tänu kõigepealt selle uuringu eest. ma usun, et see on väga oluline. see ei ole tegelikult asi, mida tuleks ühendada ühise põllumajanduspoliitikaga, see vajab hoopis teistsuguseid toetusvahendeid, mitte esimest ja teist sammast ja äh, siin on väga oluline just kultuuriline väärtus ja ma näen, et Saksamaal äh, piirkonnad äh, püüavad tõepoolest lähendada suurlinnasid ja maapiirkondi, see on väga suurepärane lähenemine ja kui õnnestub seda ühendada ka toiduainete kasvatamisega, siis tuleks seda kõigiti toetada Nendel algatustel on aga väga konkreetsed äh, probleemid, siin tekib palju küsimusi, äh, kui need projektid äh, viiakse ellu näiteks suurlinnade nagu Frankfurdi läheduses, seal on hektari hind juba poolteist miljonit ja taolised projektid on alati ohus. linn lihtsalt kasvab peale. see tähendab, et maa lihtsalt kasutatakse ehitamiseks ära ning Nagu, äh, juba linna planeerimise faasis tuleks mõelda ka linna põllumajandusele. teine küsimus, äh, ka see on väga oluline, ma ei pea ennast Kirillaks, kuid äh, ma tegelikult ei tahaks süüa toitu, mis on kasvatatud kuskil keset transpordisõlme. Äh, see on kindlasti saastunud paljude ainetega ning see kindlasti takistab paljude projektide arendamist linnades ning veel üks küsimus, sellest ei olnud juttu, äh, on ka niisuguseid projekte, mis on äh, kohandatud kitsastele linnadele, näiteks kõrghoonete, kõrghoonete katustel näiteks taimede kasvatamine, kuidas oleks võimalik niisuguseid projekte kaasata juba linna planeerimises? Äh, niisuguste projektide rahastamine äh, on äh, sageli keeruline. kuidas oleks võimalik seda rahastamise küsimust paremini lahendada? Oh, härra Anju, ma vahel nõustun roheliste lobiga ja nõustun nendega, kui nad räägivad toidu raiskamisest ja seda on tõesti väga palju linnapiirkondades ning see on tõesti äh, esmaklassiline toit sigadele. varem me ju tegime seda, toitsime sigu äh, ülejääkidega, see on aga moest läinud, kahju küll, sellepärast et äh, selles tegelikult põllumajandus seisneski. sead söövad peaaegu kõike on mulle öeldud. nüüd on meil aga äh, määrus, mis muudab selle keerukaks. sellel on ka oma nimi meil äh, Ühendkuningriigis, kui inimtoidujäätmeid äh, antakse sigadele ja sellel on halb reputatsioon, aga tegelikult oleks see võimalik, kui seda kõike hästi organiseeritaks. mulle see meeldiks, vaat kui palju on rotte äh, kiirtoidukohtade ümber, aga sellepärast, et toitu seal lihtsalt on, kui aga keegi kiirelt selle üles korjaks, annaks sigadele. sellega oleks võimalik teatud probleem lahendada. linna lähi äh, piirkondade põllupidamine, mina nimetan seda siis teiste sõnadega küll. kui te tahate midagi siin ära teha, ja aktiivselt põldu pidada eh, linnapiirkondade lähedal, siis eh, tuleb eh, silmitsi seista vandalismiga, sellepärast et inimesed leiavad, et on äärmiselt tore teie koduloomi maha lasta. visatakse prügi teie saagi sekka ja nii edasi, see oht on päris kõrge. mingit edu on võimalik veel saavutada osadel slaididel, aga ma nägin, et need ei olnudki nii linnalised alad, pigem maapiirkonnad ikkagi aga ma arvan, et jah, jääke, ülejääke tuleks rohkem ära kasutada. härra Flanagan, palun. aitäh nende väga huvitavate ettekannete eest. esimene asi, mis mulle pähe tuleb äh, linnapõllumajandusega seoses ja seda mainisid kaks eelkõnelejat, on võimalik saaste. olen ise elanud kaks aastat siin oma kolme lapse ja naisega ja ma pean ütlema, kui ma küsin, kas siin on mingeid uurimusi tehtud selle võimaliku saaste kohta raskemetall ja muu selline toodetes? muidugi ma näen, kuivõrd kasulik see on inimeste ühendamisel vaimse tervise seisukohalt, töökohti loob, väga rahuldust tekitav ja nii edasi põhimõtteliselt toob see inimesed jällegi äh, selle juurde, millest toit, mida toit tähendab, aga jah, saaste. me teame, et Kanadas on nüüd kannabis, äh, kanep äh, legaalseks muudetud. kui linnapõllupidamisest rääkida, siis linnapõllumaades ei ole uus asi kindlasti mitte Kanadas ning Äh, Kanadas on äh, suur suur osa linna põllumajandusest nüüd legaalseks muudetud ja loodetavasti läheb nii ka minu omaga varsti. Äh, hvala za besedo, hvala tudi za to študijo, ki sem jo z veseljem. suur aitäh teile selle uuringu eest. kuulasin suure huviga ja ma tervitan täiesti seda, mis te täna siin rääkisite. üha enam inimesi on teadlikud sellest et toitu saab toota mitte ainult traditsioonilistel põllumajandusmaadel, vaid samuti eh, linnapiirkonnas ja linna lähipiirkonnas. siin uuringus on päris palju näiteid ka Sloveeniast, minu koduriigist. pean ütlema, et mina linnapeana ja hiljem ministrina osalesin projektis, millega lõime koolide eh, juurvilja aedu ja maitstaimede aedu ning osal- ning samuti meil oli päris palju linnalähi piirkondi, kus tegeleti toiduainete kasvatamisega. tegemist on tervisliku toiduga, see äh, muudab inimesed ka sõltumatumaks ning äh, toetab sellist eluviisi, mis, millega käivad kaasa teatud äh, eluviisid, gastronoomia, toidu valmistamine ja nii edasi. väga oluline on ka see, et läbi selle noored inimesed näevad, kuidas toitu toodetakse. teame, et on üha vähem neid, kes tegelikult öö, omavad juuri maapiirkondades ning teavad, kuidas toitu toodetakse. kõik oleme kuulnud lastest, kes arvavad, et lapsed on, et lehmad on lillat värvi või midagi sellist. linnades sigade pidamine on väga kasulik projekt ka tervishoiu seisukohalt. üks hiljutisemaid juhtumeid, millest tahaksin rääkida, on see, kuidas üks äh, linna lähipiirkonna talu viis kokku omavahel põllupidamise ning äh, puuetega inimeste töölevõtmise seal toodeti äh, piimatooteid, juurvilju ning äh, varustati nende toiduainetega kohalikke lasteaedu ja muud ning äh, puuetega inimesed said seal töötada. ma arvan, et tõesti siin ei ole mitte midagi kaarta, ma arvan, et ei, siin on väga palju sotsiaalseid ja muid positiivseid aspekte. aitäh. Wyczerpaliśmy w ten sposób wystąpienia pani panów posłów. Suur tänu Euroopa Komisjoni esindaja saab nüüd sõna, palun. aitäh aitäh selle väga huvitava uuringu eest, mis näitab, kuivõrd mitmekesine on linna ja linna lähipiirkondade põllupidamine ja see on heaks panuseks äh, ka linna arengusse tegelikult. siin on hästi välja toodud ka see, et taoline põllupidamine võib parandada linna ja maapiirkonna vahelisi suhteid äh, ja ühendusi ja see on meie jaoks oluline. mis puudutab äh, vahendeid, millega saaks edendada taolist tegevust, siis siin on äh, välja toodud ka erinevaid instrumente, mis meil juba on, nagu põllumajanduspoliitika, investeeringud, me ei invest-, me ei ole piiranud investeerimisi mitte ainult maapiirkondade põllupidamises, vaid ka muid vahendeid on veel kättesaadaval, nii et tõesti, selliseid instrumente on päris palju ja ma arvan, et siin on hästi välja toodud ka see, et oluline on kõik need erinevad instrumendid kokku tuua siin mainitakse ka liidet, aga ma arvan, et on muudki. ehk siis kogukonna tasandil viiakse läbi äh, piirkonna arengut. me arutame seda väga kõrgel tasandil, aga sellised instrumendid peaksid leidma laiemat kasutamist ning seeläbi peaks olema võimalik äh, konkreetses kontekstis midagi ära teha me näeme ka, et planeerimisel on siin äh, oma tähtsus taoliste algatuste läbiviimisel. poliitikasoovitused. siin soovitatakse boonusmakseid linna või linna lähipõllumeestele, äh, noortele ettevõtjatele just. see tähendab siis, et linnalähedane põllumees saaks suuremat toetust ma pole päris kindel, kas nüüd see on väga veenev. kas nemad oleks kuidagi kehvemas olukorras kui need põllumehed, kes on väga kaugel äh, turgudest? aga jah, lisaväärtus sellega kaasneb ja seeläbi on võimalik samuti ja seda tegevust on kindlasti võimalik paremini toetada läbi olemasolevate vahendite. Tak, teraz może dwa słowa z mojej strony. Tak się jakoś dzieje, że e, rozwój większości... E, ja minu poolt veel paar kommentaari. Ja ma näen, e, et enamikus linnades kulgeb areng selles suunas, e, et toetada tuleks pinnase kvaliteedi parandamist ning mm, linnad tekkisid ju tegelikult sinna kohtadesse, kus pinnas oli iseäranis hea kvaliteediga. Poola äh, spetsialistid näiteks äh, on tuvastanud, et äh, suur osa heast pinnasest on nüüd tegelikult hõivatud, sinna on tekkinud linnalised asulad ning seda pinnast ei saa enam põllumajanduslikult kasutada. see on aga seotud ka teise teemaga, meil tuleb endalt küsida meil tuleb küsida, millised on ajaloolised äh, tegurid, mis samuti oma rolli mängivad? Äh, seal, kus põllumajandus on püsima jäänud, seal on sellel ka põh-, ajaloolised põhjused. Äh, linnades aga tekib küsimus, kas siin on nüüd tegemist mingi uue tootmisvormi väljatöötamisega, kas see muutub mingiks standardseks tootmiseks, kui see peaks niimoodi olema, siis tekib küsimus äh, Äh, kuidas on lood konkurentsiga? Äh, kas äh, see uus tootmisvorm on kuidagi konkurentsivõimeline, kas ta suudab püsida konkurentsis päris põllumajandustootmisega? sellised ettevõtted, kus töötavad näiteks pensionärid või puuetega inimesed, Nende eesmärgid on tegelikult hoopis teistsugused, rehabiliteerimine on esmatähtis ja ei ole nii palju oluline lüüa läbi konkurentsis. loomulikult seal, kus energia on piisavalt kättesaadav, on võimalik ehitada ka kasvuhooneid Eh, kuid see on juba omaette teema. ma leian, et äh, tegemist on väga suure potentsiaaliga äh, valdkonnaga, kuid siin sõltub väga palju ka kohalikest omavalitsustest ja sellest, kas nemad soovivad selliseid arenguid toetada eh, ning loomulikult ka kogu ühiskonna suhtumine on oluline. oluline on see, kas inimesed on huvitatud niisugustest projektidest. Eh, ma mulle tuleb meelde, kui ma käisin Zürichis ühes uurimisasutuses, siis nemad pidasid keset le linna lehmasid ja Varssavis olen ma näinud, et niisugusesse asjasse suhtutakse väga halvasti, seda peetakse, sellesse suhtutakse põlastusega. Need on võib-olla äärmuslikud näited, kuid nii see on ja lõpetuseks veel üks küsimus. me peame tegelema ka vajaduse küsimustega. näiteks äh, parlamendis on äh, käsil projekt asendada kolmsada puud, mis on maha võetud uutega äh, ning ma tutvusin selle projektiga. tegemist on vertikaalse ehitisega. ning mulle selgitati, et niisuguste astmete peale on võimalik kasvatada näiteks peterselli, maitsetaimi, see on üpris ulatuslik projekt. ma ei tea, aga kuidas seda nimetada, kas see on siis ka nüüd linnaline põllumajandus või mitte? sellise, selles projektis on oluline roll muidugi ka näiteks õhukvaliteedi parandamisel ja nii edasi, kuid siin ma lähen liiga kaugele teemast ja ma püüan arvestada sellega, et meil ei ole enam palju aega um,. Thank you uh,, thank you. suur aitäh nende küsimuste eest. kõigepealt äh, saadik Andreele vastuseks me näeme, et toitu toodetakse linnapiirkondades. ja siin me ei räägi suurtest kogustest. seega toidu tootmine ei lähe maapiirkondadest linnapiirkondadesse üle. mõte ei ole selles, et midagi asendada. ja me ei räägi siin konkurentsist maa- ja linnapiirkondade vahel tahaksin ka toonitada seda, mis härra Põrk komisjonist ütles põllumajandus linna ja linna lähipiirkondades võiks olla sillaks linnatarbijate ning maapiirkondade vahel. sellega on võimalik näidata, mida põllumajandus suudab pakkuda linna kogukondadel, sellepärast et nemad on niivõrd kaugel selles tarneahelas. me räägime siin pigem sellest, et äh, teadmised oleksid olemas toidu tootmisest äh, ka linnakogukondades. ja seeläbi oleks võimalik kaasa aidata kogukondade arengule linnas ja vastata inimeste teatud vajadustele, mis on tekkinud. me ei räägi niivõrd kogusest, vaid kvaliteedist ja sellest, et inimestel oleks valik ja et nad saaksid iseseisvamalt otsustada, kuidas nad söövad, kuidas nad ennast toidavad. Maybe um, uh, responding to, to Mr uh, Häusling um.... härra Häusling, mainisite tulevast toidu uh, nõukogu uh, linnapiirkondades tegemist on uue kodaniku ühe, äh, ähm, kodanikualgatusega. ja seeläbi üritatakse siis kokku koguda linna kogukondade soovid äh, ja suunata need ka poliitikasse kindlasti peame ka sellega arvestama me peame võib-olla selle kaasama ka linnade arengusse. linnapoliitikasse üldse ning arvestama siin toidu ja põllumajandustoodanguga. tõite näite, äh, küsisite ka tehniliste lahenduste kohta, kuidas näiteks mitmekorruselistes hoonetes suuremat toodangut saada ja nii edasi. jah, me oleme näinud seda Hollandis näiteks. on päris palju eksperimente läbi viidud. kui aga vaatame, kuidas seda linnapiirkonnas läbi viia, siis me peame ikkagi mõtlema ka sellele, mis põllumajandus võiks olla praegused linnapiirkonnad äh, lihtsalt ei arvesta põllumajandusega ja põllumajandus ei ole osaks linnade elust. tahaksin tulla ka äh, veel ühe mõtte juurde, mis saadikute poolt välja käidi. Rogarcia mainis Euroopa linnaalgatust tegemist on poliitilise vahendiga ja võimalusega tugevdada või siis parandada mm, olukorda äh, kehvemates äh, linnakvartalites, nii et see oleks üheks võimaluseks, aga ma arvan, et meil on liider juba olemas ning äh, seeläbi on võimalik nii mõndagi ära teha võib-olla ka kohalike äh, arengualgatuste läbi on võimalik äh, konkreetsetele nõudmistele vastata. kui me põllumajandusest räägime ka linna ja linna lähipiirkondades. jah, võib-olla paar minutit on mulle veel jäänud. võib-olla vastaksin mõningatele küsimustele, millele sina ei vastanud. esimene küsimus äh, puudutas seda konkreetset probleemi, et traditsioonilises süsteemis väga palju põllupidamisest leiab aset osalise põllupidamise raames ehk siis õhtul pärast tööd. ja läheb kaduma selline traditsiooniline põllupidamine ja seda küll, aga seda piirkondades, kus inimestel ei ole muud midagi teha ning nad siis katsetavad äh, põllumajandustöödega, põllutöödega, vaatavad, kuidas kõik see toimib. ja see on seotud ka sellega, mida te mainisite, hariduselemendiga ja see on võib-olla jällegi seotud sellega, et tarbijate usaldus on kadunud meie näeme, et läbi kogu selle protsessi tegevuse tekivad teadmised ja oskused selle kohta, kuidas toitu toodetakse. ja kui kogukonnad töötavad koos põllumeestega, siis nad näevad, kuivõrd keerukas see kõik on, kogu, kogu, kui keerukas on äh, põllumajandusettevõttes kogu protsess, äh, kui palju teadmisi on selleks vaja ja see aitab ka mõista paremini põllumajandust Eh, kogu seda valdkonda, kuhu väga palju Euroopa raha läheb. härra Hösling, te rääkisite veel eh, põllumajandusest hoonetes. ka selle kohta viisime läbi uurimuse ja me nägime kaardistamisel, et praegu ehit-, uute ehitiste puhul ei arvestata põllumajandusvajadustega koostöö inseneridega oleks oluline selleks, et leida lahendusi nii et siin on vaja uusi lahendusi. toidujäägid ning tsüklid, tsükli, tervikud tsüklid majapidamistes, kuid samuti oma testidest me nägime, et päris suured on ülejäägid ka mm, saagikorjel. me peame vaatama, kuidas me kvaliteeti defineerime ning äh, läbi erinevate algatuste ja koostööd põllumeestega peame me jõudma nii kaugele, et tegelikult arvestatakse ja nõustutakse ka sellise kvaliteediga, mis praegu meie turgudele ei jõua, sest et see on äh,, ei ole piisav ja me peame vaatama, kuidas neid tsükleid äh, toimima saada. sellepärast, et selles ahelas on väga palju erinevaid etappe ja kindlasti me erinevates etappides saame selliseid toidujääke ära kasutada. kas või näiteks äh, bioenergia tootmiseks. saastatus. me teame, et siin pidasid silmas näiteks äh, raskemetall, see on seotud õhuga ja sellega, kas äh, põllumaa on tänava lähedal või mitte. aga lisaks sellele muidugi on võimalik äh, teatud probleeme vältida osad probleemid tekivad selle tõttu, et ei ole teadmisi, näiteks kasutatakse komposti äh, või organaalisi väetiseid sellistes kogustes, mis ei vasta üldse õigusliku raamistikuga see on lihtsalt lisand pinnasele. aga kasutatakse seda lihtsalt mulla asemel. nagu lisatakse neli korda rohkem teatud aineid näiteks kartulite kasvatamisel Sloveeniast räägiti siin koolidest, kooliaiamaadest. Juliana samuti rääkis meile sellest. siin selle algatus, nende algatuste raames tegelikult inimesed on valmis panustama, ka kodanikud ja me saame ka andmeid. meil ei ole teada tegelikult, kui palju ikkagi saadakse saaki. kas ilm oli hea või kui inimesed on valmis osalema on ikkagi andmeid koguma, siis see oleks tõesti äärmiselt kasulik. Good examples. Then we had the question of the chair uh.... esimehe küsimus, ei siiski instrumentide kohta küsiti. ma olen nõus boonusmaksed võiksid olla problemaatiline, ma arvan, et võib-olla koostöö puhul põllumeeste vahel, aga võib-olla oleks võimalik siin stimuleerida seeläbi ka koostööd tarbijate põllumeeste vahel. We talked about mm, yeah, let's say the, the effects of um, the positive effects. see on seotud ka sellega, kui rääkisime positiivsetest tagajärgedest äh, tarbekaupade puhul me võiksime teatud erimudelid äh, välja töötada. võiksime luua kas looduskaitsealasid, võib-olla ühendada neid lindade, linnade põllupidamisega ja nii edasi. ja lõpetuseks. Oh, and also the, to you the point that of course the non-eligibility siiski üks minut, ütleb esimees. linna põllumajandus tihtilugu leiab aset äh, riigimaal. tuleb teatud äh, tingimused paika panna, aga abikõlblikkuse kohalt äh, need maad ei ole abikõlbulikud. ja nüüd teie küsimus, lugupeetud esimees, nõustun täielikult tõepoolest, linnad arenesid välja seal, kus pinnas oli hea, seal oli hea kasvatada köögivilju. siin on olnud suured kaotused, aga nüüd linna lähipiirkondades äh, on rohkem maad ja seal on ka kõige viljakamad pinnased. Äh, kuidas nimetada seda teie rohelist seina, ma ei tea, kuidas seda kasu-, aga meie kasutame tehnilist terminit looduspõhine lahendus. Nature-based solution ehk siis tegemist on nii-öelda produktiivsete äh, ruumidega linnapiirkonnas. Need jahutavad linnasid. aga teie näitest selgus, et muidugi jällegi sõltub see ka sellest, kus see asub, kas tänava lähedal või mitte ja võib-olla ma ei soovitaks ka ilmtingimata seda peterselli süüa. no meil on ka mesilaste pidajatega, mesinikega positiivseid näiteid, nii et aitäh nende väga põnevate, inspireerivate küsimuste eest. Państwa, w tej dziękuję naszym ekspertom. Ja, suur tänu ekspertidele see oli tõepoolest väga inspireeriv, mida me kuulsime. meil oli ka piisavalt aega selle teema arutamiseks, see oli väga meeldiv, et me ei pidanud kiirustama ning ma tänan poliitikaosakonda koordineerimise ja korraldamise eest. ma usun, et tegemist on väga olulise teemaga, mis väärib meie tähelepanu ning äh, sellega ma lõpetaksin selle väga töise päeva ning ma tänan kõiki neid, kes lõpuni vastu pidasid, soovin kõikidele meeldivat õhtut äh, ning äh, vabandan, et ma homme ei saa ise kohal olla, ma osalen oma äh, kodumaal ühel konverentsil äh, ning veel kord suur tänu kõikidele osalejatele ja külalistele, tänan ka tõlke, tõlgid tänavad kuulajaid, aitäh!